Euh, kallid kolleegid, läheme edasi meie koosolekuga ja nüüd oleme jõudnud meie päevakorra kümnenda punkti juurde, komisjonipoolse välisabi korraldamise üleandmine peakorterilt delegatsioonidele ja selle mõjuabi andmisele. kallid kolleegid, meil on täna pärastlõunal au vastu võtta Kaarel Kingseni, kes on Kontrollikoja liige alates kahe tuhande kuuendast aastast, äh, härra Biksten on olnud ka Euroopa Parlamendi saadik ja mitmeid kordi Belgia valitsuse minister, härra Pikste, ma tahaksin isiklikult ja meie komisjoni poolt teid õnnitleda, sellepärast et eelmisel nädalal Euroopa Parlament, järgides äh, eelarve kontrolli äh, komisjoni soovitust, andis oma heakskiidu teie nimetamisele kontrollikoja liikmeks. arvestades suurepäraseid sidemeid meie kahe institutsiooni vahel, nõustus härra Pikstena osalema meie arutel-, aruteludes, mis puudutab kahe tuhande üheteistkümnenda aasta esimest kontrollikoja raportit ja välisabi korraldamise üleandmist peakorterilt delegatsioonidele ja meie peame edastama oma arvamuse Arengukomisjonile, kes on omaalgatusliku rapo-, äh, raporti eest vast-, vastutav komisjon, arvamuse koostaja on äh, härra Mavro Nikolas ja täna on minu ettepanek, et me viiksime läbi esimese arvamuste vahetamise ja et annaksime sõna äh, kõigepealt härra Mavro Nikolasele ja seejärel härra Pikstenile. kõigepealt härra Mavro Nikolas, palun. suur tänu, proua esinaine kõigepealt ma tahaksin õnnitleda Philipp Kašmarek Kašmarekit selle ettepaneku eest koostada äh, raport sellel teemal, mis puudutab välisabi korraldamise üleandmist äh, komisjoni poolt peakorterilt delegatsioonidele. ja seejärel tahaksin ma samuti soovida öelda tere tulemast ja õnnitleda härra Bliksteni kontrollikoja liikmeks saamise äh, puhul ja tänada, et ta osaleb täna meie koosolekul. Euroopa Parlamendi roll on väga tähtis selleks, et äh, kujundada tugev välispoliitika arengueesmärgid ja Euroopa Liidu prioriteedid saavad veelgi rohkem tugevdatud äh, Euroopa välis, välispoliitika raames. Äh, Praegu äh, selle teema puhul, mis puudutab välisabi korraldamise üleandmist äh, komisjoni poolt peakorterilt delegatsioonidele, tahaksin ma öelda, et välisabiteenistuse missioon on väga tähtsaks äh, osaks arenguabi programmeerimisel, eriti pärast Lissaboni leppe vastuvõtmist ja vastavalt millele see, kes vastutab programmeerimise ja välis, välisabi paikapanemise, on just Euroopa välisteenistus see, kes sellega tegeleb. me peame rõhuasetuse panema koostööle ja sellele, et valitseks tasakaal pädevuste vahel ja äh, rõhutama just selle välisabi tõhususe külge. lisaks pädevuse üleandmisele delegatsioonidele äh, aitab see kaasa äh, välisabi kvaliteedi tõst-, tõstmisele ja võimaldab välisabi hallata läbipaistvamalt Euroopa Liidu tasandil ja me peame rääkima ka ressursside jaot-, inimressursside jaotamisest delegatsioonide vahel. ka sellest on vaja raporti, ka seda teemat on vaja raporti eelnõus käsitleda Eh, tuleb suurendada inimeste arvu, kes tegelevad välisabiga ja need peavad olema pideva, pidevalt selle teemaga tegelevad inimesed ja me peame tagama järjepidevuse selle teenistuse töös. edasi ma äh, tahaksin viidata ka vajadusele parandada tehnilist kontrolli äh, delegatsioonide tasandil ja mitte ainult äh, juhtimisest tulenevatel põhjustel, Euroopat, vaid ka selleks, et oleks võimalik saavutada endale seatud eesmärke. delegatsioonidel on delegatsioonidel on vaja, et neil oleks vajalikud ressursid ja vajalik personal selleks, et oma tööd tõhusalt teha. Nõukogus on koostatud mitmete liikmesriikide poolt mitteametlikke dokumente, kes on äh, palunud seda, et nad saaksid ulatuslikumalt äh, ka kaasa rääkida äh, välisabi korraldamises ja kes on pakkunud ka omapoolseid diplomaate, keda oleks võimalik lähetada delegatsioonidesse tööle. komisjon leiab, et välisabi korraldamisse tuleb suhtuda väga suure tähelepanuga ja ei ole, ei tohi lubada, et natsionaliseeritakse välisabi rahaliste vahendite programmeerimise peaks võib-olla üle vaatama me oleme valmis arutama komisjoni, arengukomisjoni liikmetega seda teemat ja selle arvamuse teksti selleks, et rikastada seda veel öö, täiendavate elementidega. meil on teatud piirangud selles osas, mis puudutab selle teksti pikkust, võib-olla me lisame siia veel täiendavaid sätteid, mõtteid pärast seda arutelu. lõpetuseks tahaksin tänada meie komisjoni sekretariaati ja kaastöötajaid nende poolse suurepärase abi eest. suur tänu ja, ja nüüd on sõna härra Pikstele. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Merci, madame la présidente. Euh, comme vous l'avez rappelé. suur tänu, proua esinaine, nii nagu te ütlesite, ei ole see mitte esimene kord, kus ma olen Euroopa Parlamendis või külastan Euroopa Parlamenti, aga esimest korda olen ma külaline siin selles komisjonis, ma tahaksin tänada teid esinaisena ja tahaksin tänada raportööre ja kõiki selle komisjoni liikmeid teiepoolse küllakutse eest. ja üldiselt nii, nagu te ka kindlasti teate, Kontrollikoja liikmeid, liikmed Äh, esitavad Kokobus äh, regulaarselt oma raporteid ja ma arvan, et see on nii meile ja ma loodan, et ka teile kasulik, et me kohtume ka spetsialiseeritud komisjonide liikmetega ja kasutaksin võimalust tänamaks teid selle vastuvõtu eest. Introduce the document on uh... ja ma tahaksin kõigepealt õnnitleda teie raportööri. Äh, loomulikult olen ma selle dokumendi läbi lugenud, mille ta koostas ja ma arvan, et äh, ta võttis väga hästi arvesse meie poolt koostatud raportit sellel teemal ning äh, ta äh, Äh, on aru saanud, milles see arutelu on seisnud sellel teemal ja see kõik peegeldub äh, teie raportööri poolt koostatud dokumendis ka. kõigepealt tahaksin öelda mõne sõna äh, taustaks. räägin ka äh, auditist ja selle korraldamisest, vabandust, selle, selle tulemustest ja siis äh, võtan äh, kokku. nagu te kõik teate, siis see üleandmise protsess algas aastal kaks tuhat kaks ja see jõudis lõpule aastal kaks tuhat neli, ehk siis see võttis põhimõtteliselt aega kaks, no põhimõtteliselt isegi tegelikult kolm aastat, enne kui selle protsessiga lõpuni jõuti ning nagu te teate, siis Euroopa Kontrollikoda viis läbi auditi auditi juba selle üleandmise küsimuses. Äh, kontrollikoda viis läbi auditi aastal kaks tuhat viis Eh, hinnang eh, oli üleüldiselt positiivne. aastal kaks tuhat viis eh, toimunud audit toimus kohe pärast selle protsessi lõppemist ja tegemist oli ajaga, mil tegelikult oli üsna vara veel hinnata selle välisabi korraldamise üleandmise protsessi mõjusid kui selliseid. ja siis ähm, kahekümne viiendal aastal me otsustasime äh, viia läbi teise auditi selle üleandmise protsessi äh, raames äh, ja selle tulemusi ma praegu teile ka esitlen. me tegime selle auditi kolmel põhjusel. esimene põhjus seisnes selles, et periood selle ülemise protsessi lõpust Äh, mis äh, oli äh, mööda juba läinud, oli viis kuni kuus aastat ja siis me mõtlesime, et jah, nüüd peaks kõik hästi toimima ja vaatame nüüd, kuidas asjad on. teine põhjus seisnes selles, et Euroopa välisteenistust äh, valmistati ette, see alustas nüüd selle aasta alguses, nagu te teate, ning kolmas põhjus, miks me viisime läbi teise auditi selle protsessi osas, seisnes selles, et äh, jämedalt öeldes kaheksakümmend protsenti äh, sellest summast, mida komisjon haldab, Ehm, võetakse kasutusele eh, selle mm, välisabi korraldamise üleandmise süsteemi raames ehm, Euroopa ehm, Komisjon kulutab eh, umbes üheksa miljonit eurot aastas eh, ja seetõttu on Euroopa Liit kõige suurem abiandja üle kogu maailma, seetõttu summad on väga suured ja kaheksakümmend protsenti nendest summadest kasutatakse siis selle süsteemi kaudu auditi ähm, keskseks punktiks äh, olid ähm, kolm peamist põhjust sellele protsessile. komisjon äh, alustas seda üleandmise protsessi äh, sellepärast, et ta tahtis kiirendada abi andmise kiirust, tahtis parandada abi andmise kvaliteeti ning tahtis parandada ka finantsmenetluste robustsust kui vaadata seda auditi äh, ähm, ulatust, siis need olid need kolm küsimust, mida me selle auditi käigus tahtsime ähm, käsitleda. ja nüüd tahaksin liikuda edasi äh, auditi tulemuste juurde ma tahaksin teile nendest äh, tulemustest rääkida kahe pealkirja all. kõigepealt äh, esiteks see, mis komisjon, mida komisjon on saavutanud, nüüd teiseks äh, tahaksin välja tuua selle, mida veel ära tuleb teha. niisiis, mida komisjon on saavutanud, kui vaadata äh, finantsmenetluste robustsust, kiirust ning kvaliteeti. mida siis võib öelda? mis puudutab kiirust, siis me võime öelda, et komisjon selle ülemise protsessi käigus või tulemusena äh, on äh, saanud anda rohkem abi äh, kui enne seda protsessi ning vanasti, te kindlasti mäletate, oli palju viivitusi abi andmisega ja need äh, viivitused äh, on midagi, mida on suuresti suudetud nüüd vältida. niisiis, kui rääkida kiirusest, siis äh, komisjon on suutnud anda rohkem abi pärast selle ülemise protsessi lõppu. niisiis, abiandmise kiiruse osas on paranem toimunud. võib ka öelda, et kui vaadata finantsmenetlusi, mm, siis eh, pärast seda välisabi korraldamise üleandmise protsessi on need eh, menetlused paranenud. mis puudutab eh, kolmandat punkti ehk siis abi andmise kvaliteeti, siis siinkohal on olukord vähem selge kui nende eelneva kahe punkti puhul meie äh, nägime, et abi andmise kvaliteet on äh, paranenud, aga nagu siin dokumendis on ka ära toodud, et te võite seda siin ise lugeda, te võite äh, selle auditi tulemust dokumendist lugeda, et viis, kuidas kvaliteeti mõõdetakse, on midagi, mida saab paremaks muuta. meie arvame, et siiani on liigselt tuginetud äh, väliste marginaalide süsteemile. ja praegusel hetkel äh, mm, tuleks ära teha rohkem tööd delegatsioonide tasemel meie endi delegatsioonide poolt. ja äh, sellega seoses me teeme kaks soovitust. kõigepealt delegatsioonid peaksid ise äh, läbima hindamisi äh, selles osas, äh, kui tõhus on olnud abi andmine kõikidel juhtudel selleks, et komisjon saaks analüüsida seda ja esitada äh, raportid selle kohta Euroopa Parlamendile ning äh, lisaks äh, kvantitatiivsed hinnangud on see, mis on vajalik. sõna kvantitatiivne on siinkohal väga oluline, meil on vaja asju, mida on võimalik mõõta. kui näiteks rääkida kirjaoskamatusest, siis on ääretult oluline, et et äh, oleks võimalik mõõta kirjaoskuse taset, ei tohiks äh, keskenduda ainult äh, rahasummadele, mis on kulutatud kirjaoskamatuse vastases võitluses, tuleb vaadata ka tulemusi, seda, kas kirjaoskus on paranenud või mitte, see tähendab seda, et mõõtmine on väga-väga oluline. teine asi, kui vaadata nüüd auditi tulemusi, siis on siin küsimus, mida tuleb veel ära teha. me arvame, et äh, komisjoni juhtimist äh, saab äh, tugevdada. auditiga tuli välja kolm valdkondi, kus DEFCO ja Euroopa välisteenistus peavad koostööd tegema. üks asi, millega tuleb kindlasti tegeleda, on ra-, raporteerimis-, aruandlusprobleem, äh, ehk siis aruandlus komisjonile ja hiljem ka parlamendile, ning äh, teiseks ka hindamine selles äh, juhtimissüsteemis. teine äh, teema puudutab peakorteri äh, tugirolli ja siin on vaja teha veel teatud tööd ära. lisaks on ka inimressursside väljakutse, see on väga suur väljakutse veel endiselt kui vaadata eh, seiret, eh, aruandlust ja hindamist, siis eh, seire delegatsiooni tasemel peaks toimuma süstemaatiliselt, tõesti süstemaatiliselt rõhutama siinkohal ja mitte ainult aeg-ajalt ning iga delegatsioon praegu saja kolmekümnest delegatsioonist peaks sellise hindamise läbi viima lisaks arvame me ka, et äh, sisene äh, aruandlussüsteem peaks olema rohkem keskendatud äh, tulemustele, mis on saadud abi andmise protsessi käigus ja tulemusi tuleb kvantifitseerida. see loomulikult kõike ei muuda komisjoni elu kergemaks. me teame, et see ei muuda komisjoni elu kergemaks, aga me leiame, et see on ääretult oluline Euroopa maksumaksjate jaoks ja ka parlamendi jaoks, et asju oleks võimalik mõõta, kvantifitseerida selleks, et lõpuks lõppude lõpuks me saaksime teha järeldusi selles osas, kas tulemused on saavutatud või mitte ja kui tulemusi ei ole saavutatud, siis ähm, kui suures osas neid ei ole saavutatud. komisjoni äh, toetav roll ja ma viitan siinkohal äh, lõikele viiskümmend üks, leheküljel kolmkümmend üks. Äh, siin Eh, tuleb öelda, et eh, Defco personali hulgas on väga eh, suur liikuvus töötajate seas. ja see toob endaga kaasa ohu, et institutsionaalne mälu nii-öelda kaob, on vaja Eh, parandada poliitika dialoogi suuniseid eh, või suunavat protsessi. Eh, palju abi antakse eelarvetoetuste raames ja eelarvetoetused on väga olulised, aga kui asjad muutuvad delegatsiooni tasemel, kui äh, olukord muutub, siis on vaja ka teistsuguseid oskusi ja äh, peakontor peab äh, vaatama, milliseid oskusi siis sellistel juhtudel vaja on. ning inimressursside väljakutse. Te kõik teate, et ähm, kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani oli meil null protsendi kasvupoliitika inimressursside vallas ja see tähendab seda, et me peame nappide ressurssidega toime tulema ja meie arvame, et äh, võiks analüüsida praeguste personaliressursside äh, kasutamist ja äh, tuleks vaadata tihedat koostööd ühelt poolt komisjoni ja teiselt poolt liikmesriikide vahel komisjon ja liikmesriigid ei peaks arenguriikides tegema sama tööd, tegemist peab olema koostööga, need asjad, mida mõned liikmesriigid teevad, neid asju ei peaks tegema ka komisjon ja ka vastupidi. kogemusi on võimalik vahetada ja eh, lisaks sellele on veel võimalik väga palju ära teha selleks, et tagada parem koostöö liikmesriikide ja komisjoni vahel. Eh, mis puudutab inimressursse, siis siin raportis on näidatud mõned arvud. kui vaadata delegatsioone, siis eh, siin tuleb välja et, et kakskümmend protsenti personalist eh, on või olid eh, auditi perioodil Euroopa Liidu ametnikud, kolmkümmend protsenti neist olid ähm, lepingulise töötajad ja viiskümmend protsenti kohalikud töötajad ja see on tegelikult suureks probleemiks, sellepärast et kui on väga palju kohalikku tööjõudu ja ajutist tööjõudu ka peakorteri tasandil äh, näiteks äh, lepingused töötajad kolmeks aastaks ja pärast seda nad peavad komisjonist lahkuma, siis äh, see toob kaasa ähm, teadmiste kao ja teabe kao. see on üks selle raporti järeldustest inimressursi tasandil ja inimsuhete tasandil on välja toodud päris mitmeid probleeme äh, selle üleandmisprotsessiga seoses. lõpetuseks äh, proua presi-, äh, proua e-, esinaine tahaksin oma sõnavõtu kokku võtta. selle aasta algusest alates töötab meil Euroopa välisteenistus äh, ja loomulikult me oleme teadlikud äh, nendest riskidest, mis on äh, tulenenud äh, selle välisteenistuse tööle hakkamisest. meie arvame ja mina arvan, et me peame keskenduma teatud küsimustele. delegatsiooni tasandil arvan ma, tuleb leida hea tasakaal diplomaatiliste küsimuste ja äh, abi andmise küsimuste vahel äh, rollid delegatsioonides muutuvad äh, ainult abi andmisest programmide ja projektide kaudu poliitilisema rollini, rollini, mida mängitakse kaubanduses, poliitilistes aruteludes seoses arenguriikidega ehk siis ähm, äh, see roll on suurenenud ja see tähendab seda, et abi andmine, selle ellurakendamine on ääretult oluline endiselt. ja seetõttu äh, see väärib meie erilist tähelepanu. veel üks asi, mida tuleb kindlasti vaadelda Te teate, kuidas välisteenistus tööle asus, te teate, kuidas inimesi palgast, palgatakse, jah, ma lõpetan kohe, äh, proua esinaine. ja võib juhtuda, et äh, inimesed ei tea täpselt, millised on komisjoni menetlused, kui vaadata delegatsioone ja kui vaadata delegatsioonide juhte. niisiis, äh, te olete kõik kindlasti minuga nõus, et äh, Äh, isegi Euroopa Parlamendi saadikul ja komisjoni töötajal läheb äh, üsna mitu aega, enne kui nad saavad aru, kuidas Euroopa Liidu äh, aparaat toimib ja kui palgata uusi delegatsiooni juhte ja koolitada neid kahe-kolme nädala vältel, siis see võib, siis võib juhtuda, et sellest ei piisa ja seda isegi siis, kui nad on väga õpihimulised ja võimelised ja viimaseks tahaksin mainida, enne kui ma lõpetan, äh, järgmist äh, see puudutab äh, segadust, mis on seotud välisteenistuse ja DEFCO pädevuste pä,, pä, pädevustega. ma võin teile siinkohal öelda, et mina arutasin seda küsimust komisjonis volinike kolleegiumiga äh, Ehm, seal oli ka härra Piibalks ja proua Ashton kohal ja ma tahaksin lõpetuseks öelda, et ehm, me ei ole veel konkreetseid plaane teinud, aga lähitulevikuks me nägime ette eh, välisteenistuse auditi eh, ja nüüd ma pöördun tagasi oma sissejuhatava eh, sõnavõtu juurde, et me peame jõudma mm, hea tasakaalustatud lähenemiseni, kui meil on audit Ähm, äh, me peaksime seda tegema siis, kui välisteenistusel on kolm-neli aastat juba äh, saanud äh, töötada või siis teha seda ka kohe, see on asi, mida me peame seal kolleegiumis otsustama. ma tänan teid kannatuse eest, proua esimees ja tänan komisjoni liikmeid, samuti härra raportööri suur tänu, härra Viksten, teie väga huvitava ettekande eest ja arutelu arutelu äh, avasõnaks on sõna härra Preda. E ähm, mina olen Rahvapartei variraportöör ja mulle väga meeldivad need arutelud härra Mavro Nikolase arvamuse ümber ja tahan tänada ka härra Pinkstonit kõikide nende selgituste eest, mida ta meile andis. me kõik siin komisjonis peame väga tähelepanelikult ja sügavalt mõtlema välisabi peale Äh, märtsikuus koostatud äh, kontrollikoja raport on väga kasulik ja toob selgelt välja, millised asjad on positiivsed ja millised võib-olla natukene vähem positiivsed. ja ma tahaksin mõned, äh, mõne sõnaga kommenteerida härra Mavronikolase arvamust ja ma üritan siis oma mõtteid ka nii-öelda muudatusettepanekuteks ümber panna. kõigepealt lõige üks. üks üleandmise eesmärke oli suurendada välisabi mõju ja tõhusust ning äh, me peaksime seda tõesti ka nõudma Lissaboni järgses kontekstis, nii nagu Euroopa Kohus oma otsuses ütles, et komisjon peab tõesti suurendama oma äh, tegevust selleks, et välisabi tõhusust suurendada see tähendab seda, et Euroopa Liit võtab endale ka rohkem vastutust äh, selle abi osas, mida antakse ja peale selle peaks abi muutuma ka pais-, väljapaistvamaks. teiseks lõige kaks härra Mavro Nikolase arvamuses. ma kahtlen vihjes ähm, Euroopa naabruspoliitikale. see, arvamus räägib välisabi andmisest ja nüüd, kui pannakse siia selge viide naabruspoliitikale, siis see võib endaga kaasa tuua valesti tõlgendamisi. siis lõige kolm. Euroopa Kontrollikoda on teinud järeldused, kuid on väga raske öelda, kus on see tasakaal, see õige tasakaal äh, arenguabi ja poliitilistel kau-, kaalutlustel antud kaubandusabi vahel ja tõesti, siin tuleb tõesti jällegi äh, sisse jätta teatud määral paindlikkust. tegemist ei ole mingi kun-, kunstliku jaotusega, vaid tuleb saavutada tasakaal ja selle tasakaalu juures peab olema säilinud ka paindlikkus. kuid veel üks asi, mis siin arvamuses kirjas ei ole, kuid mis minu arvates on väga tähtis. ma arvan, et me peaksime pöörama väga palju tähelepanu Euroopa Liidu delegatsioonidele ning liikmesriikide saatkondadele ka siin tuleks äh, nende tööd koordineerida. see on väga tähtis, kui soovitakse pakkuda korralikult toimivat välisabi ja kui soovitakse ka välisabi, mis on äh, järjekindel. suur tänu, härra Preida ja nüüd ma annan sõna härra Lükvogutil komisjonist. Merci Madame la Présidente. Euh, je vais être relativement suur tänu, proua esinaine, suhteliselt lühiselt. komisjon jagab üldjoontes kontrollikoja raporti järeldusi ja see raport näitab argumenteeritult e, e, välisabi suunamine Brüsselist delegatsioonidele, kujutab endast tõesti õnnestumist. kontrollikoda viitab teatud probleemidele, mille arv on suhteliselt piiratud. kõigepealt, mis puudutab personaliküsimusi, seda küsimust ta käsitles ka härra Mavro Nikolas oma raportis. tõsi see on, et alati ei ole võimalik saada eksperte ja on väga vähe tõenäoline, et tulevikus komisjon saab täiendavaid töötav-, töötajaid või täiendavaid, täiendavat personali, et me peame tegema rohkem tööd ja paremini tööd vähemate inimestega. aga see on võimalik kolmel tingimusel. et kõigepealt, et kasutatakse ära võimalikult hästi äh, seda potentsiaali, mis meil on abiprogrammide paikapanemisel ja komisjon peab suutma paremini jagada äh, personali delegatsioonide vahel juhtuvalt äh, siis eesmärkidest, mis on seatud ja me loodame, et uued suunised arengupoliitika osas, mille eesmärgiks on suurendada erinevate programmide tõhusust ja mõju et kõigel sellel saab olema oma positiivne mõju töökoormusele ja delegatsioonide pädevusele. aitäh! suur tänu, härra Beeger ja nüüd on sõna härra Pauro Nikolasel lõppsõnaks ναι, νομίζω είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και σίγουρα θα... suur tänu selle esimese arvamuste vahetuse eest ja kõigepealt tahaksin ma öelda seda, et ma olen igati nõus sellega, mis ütlesid härra Pinkston ja teised. härra Pinkstoni tutvustus oli väga informatiivne ja väga hea ja see võimaldas meil vahetada arvamusi sellistes küsimustes, mida me, meil ei ole veel võimalust olnud komisjonis arutada. nüüd, mis puudutab ettepanekuid, mis, mille tegi Rahvapartei esindaja, siis ma arvan, et nendega nõustutakse, eriti sellega, mis ta ütles äh, välisteenistuse kohta, edasi kogemuste, info vahetamine, kogemuste vahetamine erinevate saatkondade ja eh, delegatsioonide vahel ja selles osas, eh, mis öeldi selle teksti kohta, me ootame muudatusettepanekuid. me kasutame neid muudatusettepanekuid täpsustamaks veelgi neid küsimusi siin selles arvamuses, mida kolleegide arvates võiks täiendada või parandada. lõpetuseks tahaksin ma tänada kõiki kolleege nendepoolse abi eest ja ma loodan, et see töö saab esindama meie kõigi arvamusi, nii nagu härra Pinksten ütles, tegemist on väga tähtsa sektoriga, mis on väga tähtis selleks, et oleks võimalik nähtavaks teha see töö, mida Euroopa Liit selles valdkonnas teeb. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kümnes jaanuar kell kaksteist ja kolmekümne esimesel jaanuaril hääletus äh, väliskomisjonis ja kakskümmend üheksa veebruar arengukomisjonis. suur tänu kõigile ja nüüd läheme päevakorrapunkti number üksteist juurde. aruanne Gaza sektoris kolmekümnendast oktoobrist kuni kolmanda novembrini toimunud üheteistkümnenda Euroopa Parlamendi ja Palestiina parlamentide vahelise kohtumise kohta. ja sellega seoses annan sõna meie kolleegile Verossale. Madam Chairman and thank you to the um, suur aitäh, lugupeetud äh, esineja, tahan tänada ka Ahveti liikmeid äh, selle eest, et te võimaldate mul sellel teemal rääkida. ma arvan, et väga oluline on äh, see, et delegatsioonid räägivad Ahvetile sellest, mida nad teevad, selleks, et me teaksime kõike seda, mida me teeme ning et me ei tegutseks teadmata, mida teine teeb Äh, meie äh, visiit äh, piirdus ainult Gaza külastusega äh,, sel aastal varem me käisime ka läänekaldal ähm, kuna tegemist on keerulise olukorraga, siis äh, ei ole võimalik külastada Ida-Jeruusalemma, äh, läänekallast ja Gazat sama külaskäigu raames, sama perioodi raames, see on lihtsalt võimatu. meie käisime nüüd siis Gazas ja külaskäik kestis kolmekümnendast oktoobrist kuni äh, kolmanda novembrini. Äh, meie külaskäigu peamiseks eesmärgiks oli äh, um, kohtuda Palestiina Seadusloome Nõukogu PLC liikmetega ja esimest korda meie külaskäigu jooksul Gazasse kohtusime me kõikide fraktsioonidega seal, varasemalt oli meil olnud võimalus kohtuda Äh, ainult Hamasi esindajatega, aga seekord äh, me ütlesime, et äh, võttes arvesse lepituskokkulepet, millele nii Fatah kui Hamas on oma allkirjad andnud, tahaksime me kohtuda kõikide poliitiliste fraktsioonidega või meie koosolekut ei toimugi. ja me palusimegi, et see kohtumine toimuks BLC hoones ja nii see ka läks. ja selles mõttes oli tegemist ajaloolise sündmusega ja me kohtusime mm, Hamas Hamasiga, Fatahio, eh, BFLP-ga ja ka sõltumatutega eh, meil oli väga eh, elav ja otsekohene arutelu erinevates küsimustes. me olime teineteisega muidugi viisakad, aga me ütlesime selgelt välja selle, et Euroopa Parlament toetab demokraatiat, toetab pluralismi ja ehm, sallivust avatud ühiskonnas Äh, mõned meie saadikud äh, tõstatasid surmanuhtluse küsimuse ja äh, FATA esindajad kinnitasid meile, et olles alla kirjutanud Euroopa Nõukogu demokraatia partnerlusele, siis selle raames nad olid võtnud jälle kohustuse kaotada ära surmanuhtluse, et nad seda ka äh, teevad. Hamasi eestkõnelejad olid äh, veidi kõhklevamal äh, seisukohal selles küsimuses. Nad ütlesid, et Euroopas on ka riike, kus on surmanuhtlus. me ütlesime, et ükski Euroopa Liit, Liidu riik ei tohi omada surmanuhtlust, ükski riik ei saa Euroopa Liidu liikmeks, kui surmanuhtlust kasutatakse. Äh, veel üks küsimus, mida arutati, äh, oli äh, Gaza hõivamine ja me tegelesime ka sõnavabaduse ja meediavabaduse küsimusega äh, Äh, ja organisatsioonide vajaduste küsimustega, äh, sõltumatud, äh, kes kohal olid ja BFLP esindajad ütlesid, et Gazas ei ole avalikult võimalik tegutseda ning et nad vajavad Euroopa Parlamendi poolset toetust selge, selleks, et tagada, et nende õigusi ka austatakse. loomulikult nad ütlesid, et ilma ähm, Eh, hõivamiseta oleks palju lihtsam eh, vabalt tegutseda, eh, kui nad ei oleks selle nii-öelda piirkonna kontrolliva suure jõu kontrolli all lisaks sellele ütlesid nad selgelt välja ka selle, et nad pooldavad vastupanu jätkumist, kui me tahtsime teada, mida nad sellega silmas peavad, kui nad räägivad vastupanu jätkamisest, siis päris mitmed inimesed ütlesid, et kõik võimalused on neile avatud, aga enamik, kes seal kohal olid, ütlesid, et nad rääkisid äh, rahumeelsest poliitilisest vastuseisust äh, ja kõik fraktsioonid, kes seal kohal olid, äh, ähm, pooldasid ÜRO algatust, öeldi ka et, et seitsekümmend kaheksa protsenti elanikkonnast arvas, et et äh, ÜRO on võtmeks, kuidas äh, rahumeelsele lahendusele jõuda Palestiina riigi tunnistamisele. Äh, lisaks ähm, valmistas neile kohutavat pettumust USA otsus peatada rahastamine, UNESCO rahastamine siis äh, ja leiti, et Äh, kehtestatakse topeltstandardeid äh, ja mitmed äh, kohalolevad BLC liikmed ütlesid meile, et Araabia kevad ei toimu mitte ainult ühes kohas ja et see, mis toimub, on ka Euroopa jaoks väga oluline Nad rõhutasid äh, meie pühendumust äh, õiglusele Lähis-Idas äh, ja ütlesid, et selle raames me peaksime toetama ka palestiinlaste õigusi, samamoodi nagu me oleme toetanud süürlaste, egiptlaste, liibüalaste ja teiste rahvaste õigusi see oli meie külaskäigu peamiseks eesmärgiks, nagu ma ütlesin, aga me ähm, mm, kohtusime ja rääkisime ka pagulasameti esindajaga, esindajatega Eh, me ütlesime, et on oluline jätkata koolide programmiga, tervishoiuprogrammiga ja et eh, tervishoiuprogramm eh, ja töökohtade programm lõpevad sel aastal ja nendega ei saa jätkata enne, kui lisaraha tuleb. Nad pakuvad Äh, kooliharidust äh, umbes pooltele lastele kaasas, see on kakssada kolmkümmend tuhat äh, last, nad õpetavad neile holokaustist, räägivad neile ÜRO resolutsioonidest ja muudest nähtustest Äh, nad äh, on öelnud ka, et umbes kümme tuhat laste Gazas äh, on koolisüsteemist väljaspool, sellepärast et nad elavad Gaza äärepoolsemates alades ning see organisatsioon nendeni ei küündi poliitilise olukorra tõttu ja teiste mm, probleemide tõttu, mis seda ühiskonda koormavad ei ole mingit kahtlustki selles, et Gaza on eh, põhimõtteliselt veel avatud vangla, eh, majandustegevust seal praktiliselt ei toimu. Ah, praegusel hetkel toimub vaid viis protsenti sellest majandustegevusest, mis eh, toimus enne seda ehm, hõivamist. ja ja vaja oleks palju rohkem kaupu saada Gazasse, kui seda praegu tehakse. eksporti Gazast väljapoole ei ole ja põhimõtteliselt ei ole ka suurt importi. vaja oleks ehitada umbes sada koolimaja, nad tahavad seda teha, aga nad ei saa seda teha, sellepärast et ehitusmaterjale lihtsalt ei ole Äh, väga palju ehitusmaterjali tuuakse tunnelite kaudu, äh, mis asuvad piiril Egiptusega, aga see organisatsioon ei saa kasutada neid materjale loomulikult, sest et see on ebaseaduslik äh, torene sissetoomine, kaupade sissetoomine. praegusel hetkel kasutatakse umbes tuhat kahtesadat tunnelit ja nad toimivad üsna avatult, mõni, mõnikord Iisrael mõnda neist ka ründab aga põhimõtteliselt ei ole piiranguid, kui äh, sa suudad endale lubada neid kaupu, mis sealt tunneli kaudu tulevad, siis on hea, kui ei, siis noh, nii see on. Äh, aga äh, Gaza sõltub väga suuresti rahvusvahelisest abist, tööpuudus on umbes kuuskümmend protsenti ja viiskümmend protsenti elanikkonnast on nooremad kui viisteist aastat põhimõtteliselt see olukord seal hävitab selle elanikkonna äh, üks kõige kohutavam asi, mida me nägime, oli see, et alates märtsist kaks tuhat kümme äh, on äh, Iisraeli sõdurid äh, lasknud maha Gazast kakskümmend üheksa last, sellepärast et nad sattusid liiga lähedale ähm, piirile paika on pandud kolmesaja meetrine tsoon Gaza pool Iisraeli piirist ja kui eh, keegi selle kolmesaja eh, meetrise tsooni sees eh, liigub, siis on üsna tõenäoline, et ta maha ka lastakse. piiri ääres on ka sildid selle kohta üles pandud. aga üheksateist last sellest kahekümne üheksast olid väljaspool seda tsooni, nad olid umbes kuuesaja meetri kaugusel piirist. Nad, neid on tulistatud ühte pähe Mm, ka jalgadesse, kätesse äh, surnuid õnneks keegi ei ole, aga trauma on siiski suur, äh, lapsi tulistatakse ja inimesed äh, peavad oma laste eest hiljem siis hoolt kandma. Ähm, ma tahaksin lõpetuseks öelda, et Äh, me kohtusime ka valitsusväliste organisatsioonidega, me kohtusime äh, naiste äh, organisatsiooniga, me kohtusime veeorganisatsiooniga. veesüsteem Gazas on põhimõtteliselt täielikult hävitatud kui kiiresti ei tegutseta, siis see vesi seal muutub põhimõtteliselt kõik soolaseks, kuna vett ei ole võimalik töödelda tegemist on tõesti väga-väga äh, nukra olukorraga ja minu arvates ei ole muud lahendust äh, kui see, et rahvusvaheline kogukond nõuab, et äh, see hõiamine lõpeks. see pandi paika Gilanšaliisi kinnipidamise tõttu, nüüd on ta vabastatud ja pere juurde tagasi saanud pöörduda, aga igal juhul peab rahvusvaheline kogukond ütlema, et nii, nüüd on Äh, aeg äh, tõsiselt suhtuda kaasa olukorda, äh, sealsed inimesed, neid ei tohiks kohelda niimoodi, nagu neid praegu koheldakse. ja lõpetuseks tahaksin öelda seda, et me kohtusime ka mõnede nende vangidega, kes hiljuti vanglast vabastati Gilashalisi vahetusega seoses need inimesed äh, olid äh, mm, nii noored kui vanad, äh, üks nendest oli veetnud kakskümmend viis aastat vanglas. tegemist oli väga kainestava kohtumisega. Nad on väga pühendunud Palestiina riigi loomisele mõned neist inimesed olid Euroopa peale väga pahased, kuna Äh, me ei pööra piisavalt tähelepanu vangide küsimusega, praegusel hetkel on meil viis tuhat äh, va-, Palestiina vangli, vangi Iisraeli vanglates. Äh, kui ma ei eksi, siis sada kuuskümmend neist on lapsed, kakskümmend kaks nendest on BLC valitud esindajad, kes vahistati Gilad Shalidi vahistamise ajal vastusena sellele ja neid peetakse endiselt veel vangis võib-olla Välisasjade komisjon äh, võiks äh, algatada raporti koostamise, sellepärast et äh, ähm, meil ei ole õigust raporteid koostada, välja arvatud see, mida ma siin suuliselt teile esitan. võib-olla võiks koostada algatusraporti olukorrast kaasas ja Ähm, Euroopa Parlamendi ja Palestiina parlamentide vahelise rühma liikmed kindlasti on valmis aitama teid. Äh, ma arvan, et me peame äh, tõsiselt äh, suhtuma sellesse, mis seal toimub, sellepärast et praegusel hetkel sünnib seal uus põlvkond noori inimesi, kes eh, ei tunne muud kui viha Iisraeli vastu. kui me olukorda kiiresti ei muuda, siis eh, selline eh, olukord tekib, meil ei ole seda vaja, meil on vaja kahe riigi lahendust, kes, kahte, kahte riiki, kes elavad sõbralikult teineteise kõrval, meil on vaja pikaajalist tõsist lahendust ja selle saamiseks me peame tegutsema kohe selleks, et lahendada see olu-, olukord, mis praegu kaasas valitseb, aitäh suur tänu, härra De Rossa, selle aruande eest. Äh, nüüd on sõna proua Kill Nielsenil. ma oleksin soovinud lisada paar seika samal ajal naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni delegatsioon käis Gazas ja mitte ka ainult Gazas, vaid ka läänekaldal ja Iisraelis. sellepärast, et naised soovisid saada informatsiooni naiste olukorra kohta selles piirkonnas ja nende probleemide kohta, millega nad kokku puutuvad. ja ma sooviksin omalt poolt lisada veel mõningast informatsiooni, mis puudutab naisi Gaza sektoris, sest me kohtusime Gaza naiskomitee esindajatega ja me külastasime kohta, kus äh, need naised koos käivad, et oma tööd teevad. ja ma tahaksin öelda, et Gaza sektori naised on kahese surve all. et kõigepealt äh, see rõhumine, mis tuleneb patriarhaalsest äh, ühiskonnast äh, ja nad kannatavad väga tõsiselt selle ebainimliku blokaadi tõttu ja sellest ei räägita väga tihti, aga naiste olukord on tõesti kohutav. nii nagu härra De Rossa ütles, enamus Gaza-sektori elanikke on lapsed. lapsed, keda peab toitma, kellega peab tegelema, kellest peab hoolitsema ja suures osas on need just naised, kes tegelevad nende lastega, kes peavad lahendama need probleemid või küsimused, kes peavad järjekorras seisma selleks, et äh, suures osas Euroopa Liidu poolt to äh, antavat toiduabi kätte saada. ja nende laste jaoks ei ole pule, tuleviku väljavaateid ja naised on just need, kes peavad äh, tegelema kõigi nende probleemidega ja olukord on seda, seevõrra veel raskem, et ka tööpuudus on väga, väga kõrge, nii et üks öö, öö, lugu Ähm, mis võib-olla üllatab mõningaid, võib-olla te olete näinud filmi, mille nimeks on Gaza siga. see jookseb praegu nii Prantsusmaal, Belgias kui ka teistes riikides. tegelikult tegemist on komöödialaadse filmiga ja kontekst, nii nagu teda kujutatakse selles filmis, vastab tegelikkusele, probleeme ei ole, ei saa öelda, et, et seal oleks midagi valet. ja ma tahaksin nendele inimestele inimestele öelda seda, et seal sisaldub veel üks äh, üks lugu, mis puudutab sellise äh, aine ostmist nagu Viagra apteegist ja see ei ole sugugi mitte juhuslikult ei ole režissöör äh, selle loo sinna sellesse filmi sisse pannud, sellepärast et kaasasektori inimesed ütlesid, et Viagra on tõesti selline, selline aine, mis pidevalt tulebki kaasasse, sellepärast et, et, et me, meestel on igav selles piirkonnas või neil on seda vaja, aga naised ei ole sugugi, omalt poolt ei ole sugugi rahul sellise olukorraga. suur tänu, proua Komes, palun! suur tänu, ma tahaksin tänada oma kolleege Äh, proua Kiil Nielsenit ja härra De Rosat äh, selle äh, raporti eest ja nende sõnavõttude eest. ma arvan, et mul ei ole vaja öelda või rõhutada oma solidaarsust Gaza sektori elanikega, tegemist on tõesti häbiväärse olukorraga ja see on häbi, mis puudutab meid kõiki. ma, ma austan väga suuresti Iisraeli rahvast ja ma ei arva, et see, et selline olukord, nagu see on praegu Gazas, oleks Iisraeli rahva huvides. ma ei arva niimoodi. ma kardan ka, et olukord jääb veel pikaks ajaks muutumatuks, mis puudutab rahuprotsessi Lähis-Idas, sellepärast et Ühendriigid on täiesti halvatud, arvesse võttes äh, valimisi ja proua Ashton kindlasti huvitub, äh, üritab midagi ära teha selle, seoses selle konfliktiga, aga ma arvan, et äh, et ka tema ega Euroopa Liit äh, ei suuda praegu midagi ära teha arvesse võttes neid probleeme, millega me ise Euroopa Liidus silmitsi seisame. nii et ma arvan, et on õige aeg kätte jõudnud, et Euroopa Parlament täidaks seda, seda ülesannet või rolli, mis temal on ja tuleks välja omapoolsete algatustega. ja ma teeksin ära Terosale ettepaneku, et meie komisjon tuleks välja oma algatusega, omaalgatusliku raportiga olukorrast Gaza sektoris ja et me räägiksime ka rahaliste vahenditega seonduvast. ma arvan, mis puudutab kahepoolseid suhteid Iisraeli ja Palestiina vahel, siis ei tohi unustada ka Araabia kevade konteksti. ma nägin alles hiljuti, see oli kanalil BBC äh, dokumentaalfilmi Äh, sii-, olukorrast Siinai poolsaarel ja inimkaubandusest, äh, rändest, need, nendest, kes kasutavad ära immigrante selleks, et elundikaubanduseks, et räägi-, et see olukord on tõesti kohutav kõigi jaoks ja sealhulgas ka Iisraeli jaoks, nii et me ei saa silmi sulgeda selle, nende tõsiasjade ees ja ma arvan, et me peame tegema ettepaneku koostada raport sellel teemal. suur tänu, härra Landsbergis, palun! Like ask... suur tänu, proua esimees, tahaksin härra Derossale esitada küsimuse. tal oli nii suurepärane võimalus seal kohal käia ja rääkida kohapeal poliitikutega, kaasa liidritega ja ka Hamasi liidritega. nüüd Fatah ja Hamas on üksteisele lähenemas, mis on väga positiivne, kuid äkki te võiksite meile öelda, kas mõlemad organisatsioonid, kas mõlemal organisatsioonil on ka selge visioon äh, Äh, selle territooriumi korraldamise kohta, et millised need kaks riiki oleksid, äh, kuidas suhtuvad äh, naaberriigid kahe riigi loomisse ja kas nad jagavad ka lähenemist selle kohta, kuidas siis üksteise kõrval elada? ja nii, et mõlemad oleksid siis võrdselt tunnustatud, kaasa arvatud ka Iisrael kas neil on mingi ühine seisukoht Hamasil ja Fatal? võib-olla on ka lootust, et meil on ainult üks Palestiina juht kahe konkureeriva vahel ja võib-olla see ka muudaks nende suhtumist Iisraelisse ja üleüldiselt naaberriikidesse kas Gaza sektor või Palestiina on valmis äh, saama koduriigiks ka paljudele pagulaslaagrites elavatele inimestele, et kuidas nad äh, sellesse küsimusse suhtuvad? ja kui see riik või see koht on äh, nii-öelda suletud, siis on väga raske võib-olla ka nii paljusid inimesi äh, seal äh, lõimida, sest praegusel hetkel juba on kaasasektor ülerahvastatud. kas te võiksite rääkida ka Palestiina riigi tulevikuperspektiividest? et äh, sõlmida rahvusvahelisi lepinguid ja neid ka täita eriti just sõjalise julgeoleku osas Iraaniga või Venemaaga või Hiinaga. kohustus ka kaitsta. Palestiina peaks kaitsma Hiinat, Hiina võtaks endale kohustuse Palestiinat kaitsta. ja see kõik oleks siis kas rahvusvahelisel areenil või kas see peaks siis kuidagi saama kinnitust ÜRO-s, nii et nii et kas see tooks ka rohkem rahu regioonile või pigem rohkem ohtusid sellele piirkonnale? ja võib-olla teie kohtumised Hamasi liidritega, kas Hamasi liidrid äkki rääkisid ka midagi äh, piiriülestest tulistamistest äh, rünnakutest Iisraeli linnade vastu ja kas seal on ka lapsed vigastada saanud või isegi surma, et kas nad, kas nad kiidavad sellise tegevuse heaks või mõistavad hukka? nii et see võib-olla oleks meil isegi võimaluseks saada natukene rohkem sellest teada, aitäh! Merci, monsieur Landsbergis, est-ce que monsieur... suur tänu, härra Landsbergis, kas härra Terose soovib lisada? Uh, tahaksin rääkida väga paljudest asjadest, kõigepealt tahaksin öelda, et äh, ma ei ole ühegi äh, rühmituse juht, seda tuleks väga selgelt välja öelda. ma arvan, et BLC puhul on seal tõesti väga palju poliitilisi tegureid, meil ei ole vaja mingeid valijate organisatsioone. ja vägivalda samuti mitte, nii et äh, mina olen tõesti delegatsiooni juht, kes äh, peab läbirääkimisi BLC juhtidega ja ma loodan, et meil on tulevikus võimalik korraldada kohtumisi parlamendiliikmetega ja et meil oleks võimalik äh, saata kõikidest fraktsioonidest inimesi Äh, koha peale Gaza sektorisse, läänekaldale ja nii edasi, aga nemad võiksid tulla siia, sellepärast et kahe tuhande kuueteistkümnenda, kahe tuhande kuuendast aastast pole keegi siin käinud. ja siis me saaksime otse nende inimeste käest, kes vastutavad, küsida ja et ei peaks seda küsima minu käest kui Euroopa Parlamendi esindaja käest, sest mina võin teile öelda, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht. ma ei saa rääkida teiste organisatsioonide nimel, sest ma ei vastuta nende tegevuse eest, nii et ma olen kindlasti saadan teile koopia meie äh, külaskäigu raportist ja nendest erinevatest arvamustest, mis tulid välja erinevatelt organisatsioonidelt, erinevatelt inimestelt. see on umbes neljakümne leheküljeline raport, nii et kui soovite, ma saadan selle teile, andke mulle lihtsalt minu emaili, oma emaili aadress ja saadan selle hea meelega kõikidele liikmetele. me tegime väga selgeks, et Euroopa parlament on vägivalla vastu. PLC liikmed ja osa ka äh, Hamasi, Fata ja PLFP omad ütlesid, et nemad tõesti soovivad ka rahulikku lahendusi, nad pooldavad läbirääkimisi, nad olid nõus kõikide nende vaadetega, mida avaldati äh, piirilepingute äh, osas äh, kuuekümne seitsme kontrollpunkti osas ja Hamasi puhul nende suhtumine on küll hägusam, kuid nad ütlesid, et äh, nad oleksid äh, tõesti äh, nõus Palestiina riigiga, mis põhineb sellel kuuekümne seitsmel piiril, kuuekümne seitsmenda aasta piiril. ja me peaksime nüüd mõtlema selle peale, kuidas neid Äh, saada nii kaugele, et nad oleksid nõus äh, ka teisi kohustusi võtma, mis puudutab raket-, rakette, siis meie ütlesime, et see tuleb lõpetada. rahvusvahelisest õigusest tuleb kinni pidada, seda peavad tegema kõik konflikti olukorras äh, Iisrael peab rahvusvahelisest õigusest kinni pidama, aga seda peab tegema ka Palestiina ja rahvusvaheline õigus ütleb väga selgelt, et äh, kedagi ei tohi ohustada ilma põhjuseta, nii et me peame tõesti hoolitsema Palestiinas elavate inimeste turvalisuse eest. nii et ma arvan, et see on meie roll ja meie Euroopa Parlamendi esindajatena täitsime ka seda rolli. me te-, viisime nendeni parlamendis seisukohad, suhtumise ja ütlen seda ka siin et Gaza elanikud vähemalt meie ütlesime seda väga selgelt, et mis puudutab seda parlamenti, siis meid huvitab Palestiina inimeste saatus, me ei hakka siin toetama ei ühte ega teist poolt, meie oleme hool-, mures selle pärast, et Palestiinas inimõigustest kinni peetakse. ja palestiinlased ise peavad otsustama, milline on nende poliitiline tulevik. ma ei usu, et on mõistlik üheltki keskkonnalt ühiskonnad oodata, et nad oleksid poliitiliselt ühendatud, mitte ükski Euroopa demokraatia, mitte ükski Euroopa ühiskond ei esinda ainult ühte poliitilist parteid, meil on sadu parteisid, mis võitlevad üksteisega, võistlevad ja see peaks olema ka Palestiinas samamoodi, seal on umbes neliteist erinevat poliitilist parteid läänekaldal, Gaza sektoril ja Ida-Jeruusalemmas. ja ka äh, see, mida Fata siin tahab kõik ühendada, on ebarealistlik. tuleb teha poliitilisi samme edasi Palestiina riigi suunas, kohtumised toimuvad sellel nädalal Habassi ja Haniyei vahel selleks, et rääkida sellest, kuidas valimisi korraldada teha ettevalmistusi valimiskomisjoni tööks selleks, et äh, neid valimisi jälgida ja ma loodan, et see parlament saadab ka vaatlejad valimistele nii, nagu on seda tehtud varemgi, kuid üheks kriitiliseks küsimuseks on see, kas juhul, kui need valimised äh, toimuvad, siis kõik, kes seal osalevad, siis on meil vaja Euroopalt, ÜRO-lt, Äh, saada tagati selle kohta, et nende valimiste tulemust aus-, austatakse, sest eelmisel korral see nii ei olnud. ja see oli tegelikult äh, ähm, väga suureks pettumuseks. ei ole mõtet siin hakata vanadest asjadest rääkima, kuid äh, nagu öeldud, kõik Äh, toetavad rahumeelset lahendust, rahumeelset Palestiina riiki ja kui see nii on, siis meie peame Palestiina inimeste valikut austama, seda, mida nad valimistel avaldavad, sest muidu me räägime, mängime topeltstandarditega. me ei austa demokraatiat nii, nagu me nõuame selle austamist teistelt. ja viimane punkt, ma arvan, et oleks väga hea, kui väliskomisjon koostaks algatusraporti. ma tõest-, ma ei ole selle komisjoni täisliige ja ma ei saa seda nõuda, aga ma leian, et see oleks hea idee. veel kaks asja, enne kui lõpetan. ma unustasin öelda, et käisime ülikoolis, kahes ülikoolis, Gaza sektoris ja umbes viiskümmend tuhat noort inimest Gaza sektoris ülikoolides õpivad ja vähem kui kümme protsenti ülikooli lõpetanutest saab üldse töö. tähtis on see, et mitte ükski Gaza sektori ülikooli õpilane ei saa osaleda Erasmuse programmis. tuhanded Iisraeli üliõpilased saavad põhiliselt sellepärast, et teatud vanuses üliõpilastel ei ole lubatud Gazast välja või sisse reisida. Äh, õppejõud võivad äh, reisida, kuid üliõpilased mitte. ja samal ajal me teame, et äh, et Erasmus on väga kasulik programm ja see on tõesti väga suureks probleemiks ja see on küsimus, mida tuleb Iisraeli ametivõimudega arutada, selleks et üliõpilastel oleks võimalus reisida. ja veel viimane punkt mis ei ole küll otseselt seotud kaasasektoriga, kuid on otseselt seotud rahu- ja lepitusmenetlusega Iisraeli ja Palestiina vahel. nimelt äh, rändrahvad. umbe- äh,, tavaliselt on need Araabia kodanikud umbes äh, kolmkümmend tuhat äh, on aga seal piirkonnas, mis on läänekaldal Iisraeli sõjaväe kontrolli all ja Iisraeli valitsus on planeerinud äh, kolmkümmend tuhat inimest äh, saata kõrbesse, äh, tunnustamata küladesse, mida võib nimetada tõesti väljasaatmiseks, sellepärast et seal ei ole mitte midagi, seal ei ole elektrit, vett, rääkimata majadest ja nii edasi, nii et äh, siin tuleb tõesti öelda, et inimõigusi, õigused tallatakse jalge alla ja Euroopa Parlament peab nõudma, et äh, siin peetakse kinni inimõiguse normidest. ma tõesti usun, et Euroopa tugevus on see, kui me nõuame rahvusvahelisest õigusest kinnipidamist, inimõigustest ja demokraatia põhimõtete kinnipidamist ja ma tõesti kutsun seda komisjoni üles tegema kõik, mis võimalik, selleks et hoolitseda selle eest, et palestiinlasi ja iisraellasi koheldakse õiglaselt ja diskrimineerimata, suur tänu! härra Tänak, te soovisite sõna? suur aitäh, äh, ma olen seda minevikus ka korduvalt juba öelnud, äh, minu arvates liberaalne demokraatia, pluralistlik demokraatia ei tähenda ainult lihtsalt hääletust. see äh, sisaldab endas ka põhiõigusi ja vabadusi ja vähemuste õiguste austamisi, eriti naiste õiguste austamisi ja äh, teiste religioonide esindajate austamisi Lähis-Idas ja nagu ma härra Derossale olen ka öelnud, et äh, äh, äh, mm, E IRA ähm, äh, oli Iirimaal keelatud ähm, organisatsioon, terroristlik organisatsioon äh, ja äh, ja seetõttu ma tahaksin küsida, et miks peaksin mina, minu taustaga inimene ähm, austama selliseid sündmusi, selliseid, sellist tegevust. Äh, äh, salafistid on siin ka üheks näiteks. Äh, tegemist on tõsise probleemiga, siin on probleem selles ka, mis on demokraatia, kas siin on tegu ainult valimistega või millegi enamaga ja inimesed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 Äh, inimesed vastu seadusi, äh, mis võima-, äh, mis muudavad võimatuks nende ametist eemaldamise, kui nad sinna lõpuks ka valitud on ja see on väga suur probleem ja need on põhimõtted, mis ei ühine meie põhimõtetega. proua Auken, suur aitäh, ma teen väga lühidalt, ma vastan härra Tšernakile, ma arvan, et on suurepärane, kui vaadata, kui palju Iisraeli parteisid on Palestiinas tunnustatud, mõned küll, jah, Ähm, aga enamik, aga Palestiina äh, ei äh, eksisteeri isegi nende kaardidel mitte. Ähm, tegemist oli ju äh, rahva tahtega, mina valimisi küll ei vaadanud, aga tegemist oli rahva tahtega ja kolleeg Landsbergis ma arvan, et oleks suurepärane, kui äh, inimesed, kes tulevad endisest Nõukogude Liidu äh, riikides, toetavad inimesi, kes äh, elavad okupatsiooni all. Ähm, Gaza ähm, inimesed elavad okupatsiooni all ja meile on seda sageli ka öeldud, äh, kui vaadata, kui palju vägivalda on kodanike vastu, ähm, okupandid vägivallatsevad ja raketid, need on idiootsed, jah, loomulikult me mõistame nad hukka ja nii edasi. aga ei saa öelda, et teine eh, pool eh, kasutab rakette, nemad kasutavad eh, helikoptereid ja raskerelvastust ja minu arvates ei ole see parem kui need raketid seal ja oleks hea, kui endis okup-, okupatsiooni all elavad äh, inimesed mõistaksid äh, neid inimesi, kes praegu elavad äh, okupatsioonitingimustes. ja veel üks asi, mida siin mainiti, see on väga oluline, seda mainisite teie, härra Landsbergis, pagulaslaagrid nimelt. siin komisjonis ja ma arvan, et see on õige komisjon sellega tegelemaks, sest et mm, mm, Äh, me peame mõtlema, et mis on selliste inimeste tulevik. Äh, äh, Liibanonis on neid kohutavalt palju, jah, rahvusvaheliselt on kõik selge, on tagasipöördumise õigus, aga õigusi ei austata. ja meie peaksime olema osa lahendusest. me ei tohiks öelda, et Liibanon või kes iganes, te peate kõigest loobuma mina äh, tahaksin, et me selle teema päevakorda võtaksime millalgi, ma tahaksin teada, milline on meie seisukoht, visioon äh,. Neid inimesi, keda see mõjutab, on väga-väga palju, me oleme seda delegatsioonis arutanud, me äh, äh, mõistsime, et me ei tea, mida selle, selle kõigega ette võtta rahaga siin äh, äh, probleemi lahendada ei saa, siin peab olema ka poliitiline tahe taga. ja äh, Äh, mina olin ka kaasas naistekomisjoni äh, delegatsiooniga äh, ja ma saan toetada seda, mida Francia mainis rändrahvaste kohta. eriti naiste puhul on olukord hull, Iisrael Äh, ütleb, et äh, jah, neil on äh, naised, keda alla surutakse, aga öeldakse, et see on nende kultuur ja me ei pea toetama peduiinide naisi, sellepärast et nende kultuur on naisi alla suruda. meie peaksime väga tugevalt toetama neid naisi, sellepärast et nemad on peduiinide tulevik. selles ei ole kahtlustki, tegemist on võrratute inimestega, kes vajavad meie toetust. suur tänu, ma tänan kõiki kolleege ja ma sooviksin, et me saaksime nüüd lõpetada selle aruteluga. härra De Rosa saab lõpetuseks sõna, sellepärast et on veel teisi geoloogia, kes ootavad oma raportitega. härra De Rosa. jah, hästi lühidalt. lihtsalt, et äh, veel kord selgitada, ma kohe kindlasti ei ole siin Hamasi või Fata eestkõneleja. ma lihtsalt äh, Äh, peegeldan selle parlamendi väärtusid ja neid kogemusi, mis meil on olnud BLC-ga, jah, otse loomulikult mul on oma poliitilised vaated ja mis puudutab äh, BLC-d, siis ma tõesti äh, esindan siin parlamendi seisukohti ja ma arvan, et see tuleb mul päris hästi välja. härra Tänok mainis IRA-d, mina olen Iirimaalt. kuuekümne üheksandal aastal, kui IRA loodi, siis ma äh, kogu aeg üritasin kõike teha selleks, et öelda, kui vastu ma olen. üheksakümne neljandal aastal olin minister Iiri valitsuses, istusin maha ja rääkisin nendega, pidasin läbirääkimisi. tõesti on tähtis, et me saaksime aru, et Hamas on organisatsioon, mis ise näeb ennast kui vabastusarmeed, vabastavad parteid, kuidas tahate. tegemist on väga erinevate inimeste seguga, neid ulatub sealt demokraatidest kuni demokraatia vastasteni, nii et äh, selline organisatsioon on olemas ja me peame tõesti läbi rääkima nendega, kes tahavad liikuda edasi ja kes soovivad äh, demokraatlikku sõltumatut Palestiinat luua ja jätma kõrvale need, kes seda ei taha. me ei, ei saa neid kõiki võrdselt kohelda või me neid kõiki kõrvale jätta, sellepärast et äh, nende nimi on Hamas. nii et me tõesti peame leidma võimaluse läbi rääkida ja ma loodan, et meil on võimalik leida läbirääkimistel rahulik lahendus, sest äh, probleemile lahenduseks on Palestiina riigiga, äh, riigi loomisega nelikümmend protsenti inimestest on seal palestiinlased, nii et tõesti, need inimesed peavad ka seda lepingut toetama, nii nagu on vaja leida ka iisraellaste toetus sellele kokkuleppele, et nad tõesti üksteise kõrval elavad Palestiina riigiga. nii et ärgem hakakem neid erinevaid äh, selle õudse konflikti osapooli siin äh, kuraditeks kuulutama meil on oma roll, meie saame anda oma positiivse panuse, me saame need inimesed kokku tuua, mitte üksteisest veelgi kaugemale lahutada. suur tänu, härra Terosa, lõpetame aru, arutelu selle punkti üle ja läheme nüüd kaheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde. aruanne Euroopa Parlamendi ja Albaania parlamentaarse stabiliseerimise assotsieerimiskomitee töörühma äh, Äh, koosoleku kohta, mis leidis aset kahekümne neljandal, kahekümne viiendal novembril ja kõigepealt härra Kuken, kes oli kaaseesistujaks sellel kohtumisel. Recent... suur aitäh, proua esinaine äh,. kuni üsna hiljuti kirjeldas Albaania poliitilist olukorda pingelisus äh, juunis kaks tuhat üheksa toimusid parlamendivalimised ja pärast neid valimisi äh, opositsioonilised sotsialistlikud parteid äh, hakkasid äh, boikoteerima parlamendi tööd. pingete eskaleerumine leidis aset selle aasta jaanuaris. politsei tappis mitmeid inimesi tänavademonstratsioonide käigus Äh, selle aasta maikuus äh, äh, Need toimusid kohaliku tasandi valimised Albaanias ning opositsioonilise sotsialistliku partei arvates ei olnud ka need valimised ausad. ja Albaania puhul ei tehtud soovitust kandidaatriigi staatuse andmisest kahe Euroopa Komisjoni järjestikuse eduaruande raames. samal ajal Euroopa Liit, kaasa arvatud Euroopa Parlament, tegi tõsist tööd selleks, et äh, jõuda ühisele äh, seisukohale kahe äh, konflikti poole vahel. viimastel kuudel on tänu ähm, Euroopa Liidu delegatsiooni diplomaatilisele tööle Tiranas eriti suursaadik Sikui eh, tööle ja Euroopa Komisjoni eh, peadirektori eh, Senino töö tõttu jõutud kompromissini parlamentaarne töö eh, edeneb ja opositsioon on ka sellesse töösse olnud kaasatud alates sellest ajast peale. Eh, stabiliseerimise assotsiatsioonikomitee parlamentaarne kohtumine võttis vastu eh, ühisdeklaratsiooni. seda tasub siin mainida, sellepärast et eelneval kolmel korral ei olnud võimalus seda ühisdeklaratsiooni vastu võtta, sellepärast et olid lahendamatud äh, lahkarvamused kahe Albaania partneri vahel. kohtumine toimus äh, kaheksandal ja üheksandal detsembril ning äh, meedias pöörati sellele väga suurt tähelepanu kõik eh, Albaania pooled osalesid, eh, neid oli kokku neliteist ja eh, delegatsioon kohtus Albaania presidendi sotsialistide partei justiitsminist-, justiitsministri ja välisministriga, kes eh, võttis meid vastu eh, peaminister Berishan nimel, kes ei viibinud riigis sellel ajal, kui meie delegatsioon seal käis eh, peamine arutelu keskendus teemadele, mis olid seotud Euroopa Liidu integratsiooni ja reformidega mis oli ka iseenesestmõistetav, kõik Euroopa Parlamendi saadikud, kaks, Rahvapartist kaks sotsiaaldemokraatidelt, üks rohelistelt, üks aldest, näitasid üles konstruktiivset suhtumist ning kõnelesid ühel häälel. ma eh, hindan seda väga kõrgelt ning ma tahaksin neid kolleege tänada selle eest. lõppude lõpuks eh, saime me võtta vastu eh, teksti soovitustega, nagu ma ütlesin, ning Äh, see äh, annab tõestust äh, riigis valitsevale positiivsemale olukorrale. üldiselt oli tegemist üsna eduka külaskäiguga. kui praegune kahe ploki poliitiline koostöö toob kaasa poliitilise kliima stabiliseerumise ja normaliseerumise Albaanias, siis võib sellel riigil olla võimalus astuda positiivne samm Euroopa suunal järgneval aastal Äh, üsna tõenäoliselt oleks kasulik, kui Euroopa Parlament äh, võiks võtta vastu äh, resolutsiooni Albaania küsimuses enne nõukogu kohtumist juunikuus. aga sinna ajan on päris palju veel aega ja, ja on võimalik leida kinnitus selle jaoks kindlasti kahe poole koostöövalmistusele paljud eh, inimesed, eh, eriti Euroopa Liidu suursaadikud, eh, kohtusaamiste ajal Tiranas olid kõhkleval seisukohal koostöö osas, nad leidsid, et see on pin-, pinnapealne ja et see on Äh, konstrueeritud ainult Euroopa Liidu poolt selleks, et äh, edendada Albaania liikumist Euroopa Liidu suunas, aga sellest ei piisa, äh, kui võimu jagamisest Albaanias jutt käib. mina isiklikus, isiklikult olen reserveeritud optimist, positiivne trend on märgatav, mõned maad partei juhid äh, Äh, osalevad selles protsessis äh, küll ilma entusiasmita, aga nad siiski teevad koostööd ja suudavad tulemusi saavutada. ja seetõttu, äh, ja nüüd ma võtangi oma jutu kokku ja saadan meile sõnumi, ja seetõttu ongi meie poolelt oluline see, et kõik Euroopa institutsioonid, kaasa arvatud Euroopa Parlament, kaasa arvatud kõik fraktsioonid, kaasa arvatud minu enda fraktsioon, Rahvapartei fraktsioon, räägiksid ühel häälel ning saadaksid välja samad sõnumid kõikidele poliitilistele osapooltele Albaanias me peaksime vältima mis tahes valesid signaale või nii-öelda õnnetusi, kui äh, seda niimoodi nimetada, selleks, et mitte kahjustada äh, seda poliitilist arengut äh, seal riigis. riik on kaotanud kaks aastat kahe peamise ploki poliitilise rivaalitsemise, vaidlemise tõttu, äh, seda on rohkem kui piisavalt, sest et Albaania on väärt rohkemat. Ähm, Äh, inimesed said seal kohapeal aru, milline on asjade tegelik olukord, nad mõistsid, et ilma tõsise poliitilise dialoogita äh, kahe poole vahel ei saa riik edasi liikuda, niisiis äh, palun ärge tehke midagi selleks, et seda arengut rikkuda. suur tänu, härra Kukan, nüüd on sõna härra Postinaarol, kes oli delegatsiooni asejuhiks suur tänu, proua esime-, esinaine! kõigepealt ma tahaksin tervitada kalli kolleegi äh, delegatsiooni juhi sõnu, härra Kukani sõnu, ja tahaksin äh, täielikult äh, jagada tema kommentaare ja märkusi. ja nüüd ma viitan konkreetsele kohtumisele, mis minu jaoks oli ääretult oluline, see oli kohtumine presidendiga president Äh, mängis väga tasakaalustatud rolli äh, selleks, et äh, tulla välja sellest väga sügavast kriisist, mis Albaanias oli. president rääkis meile kolmest aspektist, mida tuleb komisjonil kindlasti tähele panna. kõigepealt võtmetähtsusega hetk kahe poliitilise partei vahelisele tegevusele on Äh, valimisseaduse muudatuste vastuvõtmine ja lisaks sellele äh, vajaliku taristu ellurakendamine ehk siis seadus äh, ja, seadus ja valimisstruktuur. teine aspekt, president mainis, et avalik-õiguslik meedia rakendab tsensorlust või tsensuuri ja ei võimalda talle anda teada Albaania kodanikele oma kohustustest presidendina, see on väga ebaharilik eriti kui president ise seda mainib, Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament peaksid sellest teadlikud olema ning me peaksime tegema tööd selleks, et tagada meediavabadus Albaanias. ja lõpetuseks rääkides institutsioonide vahelisest vahelistest suhetest, siis president sellega seoses ütles, et peaministri eh, eh, süüdistus oli seotud niinimetatud riigipöördega eh, ja selle käigus peaprokurör, salateenistuse juht ja president ise olid kaasatud eh, ning see õõnestas suuresti riigi usaldusväärsust ja et me peaksime tegema tööd selle nimel, et tulevikus hoida ära mis tahes sarnane olukord. ja lõpetuseks omalt poolt tahaksin öelda, et jah, ääretult oluline on rääkida ühel häälel eh, kas Euroopa Komisjonina või Euroopa Parlamendina, aga mina tahaksin öelda siinkohal seda ka, et me oleme kogu delegatsiooniga olnud väga äh, lähedal sellele, et Sotsialistlik partei teeks peaministriga koostööd selleks, et tagada siduv äh, reeglistik äh, Äh, selleks, et viia ellu kaksteist peaprioriteeti ning selle protsessi keskel äh, saime me härra Tooli poolse avalduse, mis ühe lausega ütles, et Draama äh, on vaimselt haige. ma ei taha kommenteerida härra Tooli, aga mis tahes sarnane äh, avaldus, äh, olgu selle autoriks siis äh, Rahvapartei või sotsialistide äh, esindaja, on laastav ja tulevikus me peaksime vältima selliseid suhtumisi, kui me tahame toetada seda protsessi, mis on praegu väga varajases faasis, mis on väga õrn, haavatav ning mis ei ole veel ilmselgelt pikaajaline, kindlalt me ei saa öelda, et see on pikaajaline. me oleme kohustatud tegema koostööd Albeenia, Albaania äh, hüvanguks ja meie äh, väärtuste kaitseks ja lõpetuseks ütleksin seda, et meil oli suurepärane kohtumine Albaania uue eliidiga, nimelt äh, äh, poliitika kõrgkooli äh, õpilastega, nemad väljendasid oma pettumust poliitiliste juhtide käitumise üle, nad ütlesid, et nad loodavad, et Albaania on väärt paremat tulevikku, tehkem tööd selle parema tuleviku nimel, mitte ainult Albaania poliitiliste juhtide heaks, vaid kogu ühiskonna jaoks Albaanias üldiselt. suur tänu, härra Kassin! suur tänu, proua esineja! mina ei olnud Tiranas kohal sellel kohtumisel, aga sellele vaatamata äh, palus äh, minu kolleeg äh, Stanimir Intšev, kes oli minu poliitilise pere nimel seal kohal, ja äh, sekretäriaadi äh, personal äh, mul tänada kõigepealt meie juhti Edward Kukanit, kes sai seal oma tööga väga hästi hakkama sellistes tingimustes peab inimene olema diplomaat ja ma äh, kiidan seda, kuidas tema andis ülevaate sealsest olukorrast ja äh, kallis Viktor, kahju on sellest, et äh, te ütlesite seda, mida te just ütlesite. ei ole vaja korrata seda, mida juba ükskord öeldi ja sellised märkused, nende siin levitamine töötab meie eesmärgile vastu. meie peame motiveerima inimesi äh, Albaanias äh, mõlemas poliitilises peres äh, selleks, et nad leiaksid võimaluse omavahel suhelda. ma ei ole äh, nii suur optimist nagu teie kaks olite oma sõnavõttudes. ma usun lihtsalt seda, et mõlemad Äh, plokid on omavahel nii suures vastuseisus, et praegused juhid äh, peavad andma rohkem ruumi mitte ainult presidendile, vaid ka teistele poliitikutele äh, selleks, et saaks tekkida suurem teineteise usaldamine ja mõistmine ja selleks peame meie tulevikule keskenduma ja mitme minevikku äh, meeles pidama. jah, äh, ma olen selles osas teie mõlemaga nõus, et tegemist oli sammuga edasi, aga äh, tegemist oli siiski väga väikese sammuga ja meil ei ole mitte mingisuguseid tagatisi selle kohta, et järgmine samm toimub uues suunas ma tahan olla optimist, ma tahan äh, uskuda, et juunikuus midagi toimub, aga ma äh, kardan, et äh, meil on vaja rohkem juunikuid selleks, et saada see, mis on eeltingimuseks staatusele. meie kohustus on olla võimalikult aktiivsed, aga samal ajal peame olema ka ausad, otsekohesed ja me ei tohi lubada liiga paljut, me ei tohi neid eksiteele ajada Äh, meil on vaja positiivseid arenguid saada pidevalt ja seda on vaja selleks, et saada Albaania tagasi tasa, äh, tasandile, äh, kus ta oli enne seda, enne neid probleeme, mis seal oli, siis ta oli kandidaadi staatusele üsna lähedal. Äh, ma seal ise küll ei olnud, aga ma tahan sellele vaatamata äh, tervitada äh, seda edu, mis seal saavutati. tegemist oli küll väikese edusammuga, aga samas me peame olema rõõmsad selle üle, me peame olema positiivsemad. meile makstakse selleks, et edendada Euroopa-meelseid jõudusid seal me ei räägi ainult mustast ja punasest nagu praegu, me peame all teisi alternatiivne ka edendama Albaanias, kui me tahame tõesti tulevikus edusamme näha. suur tänu, nüüd on sõna härra Tremopulosel. suur tänu, proua esineja. ma olin selle delegatsiooni liige, mis käis Albaanias, me kõik nägime seda, millest härra Kukan rääkis ta haldas kõiki neid probleeme, millega me kokku puutusime, tõesti suure diplomaatiaga, see ma tahaksin keskenduda nendele probleemidele, millega Albaania praegu vastamisi seisab. on organiseeritud kuritegevus, korruptsioon, kõigele sellele me peame vastu seisma ja täiesti selge on see, et ilma äh, poliitiliste parteide poolse koostööta ei ole see võimalik Äh, ka mitmeid selliseid küsimusi, kus on vaja suuremat äh, läbipaistvust ja demokraatiat, näiteks poliitiliste parteide finantseerimine. kõik, kõigel sellel on mõju ka poliitilise elu peale. me peame välja arendama ka poliitilise strateegia selleks, et võidelda selle läbipaistmatuse, korruptsiooniga. ei mõisteta hukka tõesti selgeid pettusejuhtumeid, e, ei karistata nende eest, rändega seonduvad probleemid, inimkaubandus, vähemuste küsimus, kontroll meedia üle väga palju on vaja ära teha ka keskkonnakaitse osas, omandiküsimustes. ei tohi unustada ka ksenofoobia levikut noorte hulgas. milline on praegusel hetkel tänapäeval see riik? me näeme, et on väga suur vastasseis kahe võimupartei vahel. ja me näeme, et pärast mõningat Äh, vahepausi, on sotsiaaldemokraadid äh, tagasi tulnud selleks, et täita see tühimik, mis nendest vahepeal oli jäänud. see partei on esindatud parlamendis ja võib öelda, et poliitiline elu on rahunenud, me kuuls-, kuulasime poliitikute ettekandeid ja sõnavõtte et kuigi olukord on vahepeal rahulikumaks muutunud, siis aeg-ajalt tundub, et poliitikud on jälle valmis õli tulle viskama. ja sellest annavad märku sotsialistide esimehe avaldused ja me, meie meelest on see tõesti vägagi kahu-, kahetsusväärne on vaja leida ühine keel ja ei tohi saata eksitavaid sõnumeid. me selgitasime sotsialistidele, sotsialistide esimehele, et Euroopa Parlament ei ole asi iseeneses, et meil on erinevad fraktsioonid, erinevad öö, lähenemisviisid jättes kõrvale kahe partei suured erimeelsused, selle kahe partei juhid peavad omavahel kokku leppima selleks, et tagada Albaania areng, Albaania, kellel on täita Lääne-Balkanil stabiliseerija roll suur tänu, ma arvan, et kõik, kes olid, sõna soovisid, on sõna saanud seoses selle punktiga. Läheme nüüd päevakorrapunkti number kolmteist juurde see on Euroopa Parlamendi valimiste vaatlemise delegatsiooni aruanne, delegatsioon, kes käis Nicaraguas äh, kolmandast kuni kaheksanda novembrini seoses kuuendal novembril toimunud üldvalimistega. ja ma annan äh, sõna selle delegatsiooni esinaisele proua Ayala Sander. Sí, gracias, eh, presidenta. Sí, eh... Suur tänu, proua esimees. tahtsin lihtsalt lühidalt äh, esitleda siin delegatsiooni äh, visiididokumenti. meie parlamendi delegatsioon käis kohal ja minul oli au seda delegatsiooni juhtida, tegemist oli väga huvitava äh, visiidiga, valimised toimusid kuuendal novembril oli vaja valida president ja asepresident ja ka mõned äh, riikliku parlamendi kui ka regionaalsete parlamentide saadikud. valimised, äh, valimiste eel tekkisid teatud raskused. juba kahe tuhande kaheksandal aastal toimusid kohalikud ja regionaalsed valimised ning äh, Neid valimisi võltsiti päris korralikult ja toona Euroopa Liit otsustas, et äh, otsesed äh, eelarve toetused Nicaraguale tuleb üle vaadata ning äh, otsustati, et väljamakseid ei tehta, kuna president Ortega valimiste aastal uuesti püstitas oma kandidatuuri, kuigi Nicaragua põhiseadus selgelt ütleb, et mitte keegi ei tohi kaks ametiperioodi järjest ametisse jääda. ja kõrgem kohus kiireloomulise menetluse kaudu äh, jättis Ortega kandidatuuri siiski püsima ja seepärast tegelikult valimiste eelsel oli juba olukord läinud väga teravaks just sellesama kandidatuuri pärast. siis otsustati, et äh, otsustasid siiski teised parteid, et nad osalevad valimistel, sellepärast et kui nad seda poleks teinud, ei oleks neid võib-olla enam äh, tunnistatud kui parteisid. Daniel Ortega probleemi kõrval oli veel ka teisi mureküsimusi, nimelt Nicaragua kõrgeim valimisorgan, nende valimiste probleemide pärast ja valimiste pettustega kahe tuhande kaheksandal aastal otsustati, et valimisõigused tuleb üle vaadata kuna president ja ka tegelikult kõrgemad organid tuleb üle vaadata igal juhul oli selge, et valimised äh, mõjutavad väga tugevalt ka valimisseadust, eriti seda, millistel parteidel lubatakse kandideerida ja millistel mitte. nii et seesama valimiskomisjon, mis kahe tuhande kaheksandal aastal valimisi korraldas, tegi seda ka nüüd. nii et oli oodata probleeme. me teadsime kõikidest nendest probleemidest, kui me asusime teele juba suve kuudel oli tehtud äh, rahvusvahelistele organisatsioonidele kutse tulla valimisi vaatlema ja siis augustikuus, kui otsustati äh, valimisvaatlusmissiooni saatmine Nicaraguasse, selgus, et olukord on väga raske. president Ortega ütles, et tema mitte ainult ei korda üle kutset valimisi vaatlema tulla, vaid et äh, ta jätab meile ka täiesti vabad käed oma ülesande täitmisel. siis valitsus ja kõrgeim nõukogu otsustasid, et äh, tuleb paika panna ka Nicaragua poolt normid äh, valimisvaatlusteks, mis olid siis samasugused nagu Euroopa Liidu omad. nii et tingimused, mis pandi vastastikuse mõistmise memorandumis kirja eelnevalt, pidid siis äh, ka täituma, valiti üheksakümmend, nimetati üheksakümmend valimiste vaatlejat, kes käisid siis kogu riigis. meil oli võimalik ka näha, kuidas erinevad meeskonnad oma tööd tegid. nii et tõesti võib tõdeda, et tegemist oli väga põhjaliku valimisvaatluslähetusega. parlamendi delegatsioon, mis oli osa Euroopa Liidu delegatsioonist, sinna kuulusid kuus saadikut pluss sekretäriaadi esindajad ning meil oli oma tööd võimalik läbi viia parimatel tingimustel ka sellepärast, et meil olid, äh, meil on juba ju väga suured kogemused. Anna Kumes, ma ei tea, kas ta oli siin, kolleeg Kaczmarek, Soonik, Lopes, Aguilar, Susnik ja proua Kressle. nii et kõik need saadikud võisid juba eelnevatel päevadel enne valimisi pidada vestlusi saatkondade esindajatega kes andsid meile siis ka vajalikku informatsiooni. peale selle rääkisime ka erinevate liikmesriikide saadikutega. selline läbirääkimiste voor toimus meil kohe alguses, kui kohale jõudsime ja ka enne riigist lahkumist ning me kohtusime ka kandidaatidega ning ka president Ortegaga, samamoodi nagu ka ülemkogu, ülemnõukogu esindajatega meil oli võimalik äh, kohtuda ka teistel ülemnõukogu juhatusse kuuluvate inimeste, samamoodi nagu ka erinevate parteide esindajatega ja nendel, nendes vestlustes tõstatati väga palju erinevaid probleeme. näiteks valijate nimekirjad polnud äh, päris korrektselt koostatud, ütlesid nad ka ise, sellepärast et äh, selgus, et äh, mõned olid vahepeal ära surnud või olid vales nimekirjas, nii et äh, valijate nimekiri oli nii-öelda paindlikult äh, koostatud, et seda nüüd niimoodi läbi lillede ja positiivselt öelda. siis äh, kui me räägime riiklikest valimiste vaatlejatest, keda ei olnud võimalik akrediteerida, sellepärast et äh, kõrgem valimisorgan ei lubanud neid akrediteerida. aga meil oli võimalik nende inimestega rääkida ja tuleb tõesti tunnistada, et meie tööd tehti lihtsamaks. valimiste päeval endal moodustasime neli meeskonda, ma olin nagu Narvas, Leonis, Granadas ja tuleb tõesti tunnistada, et see oli väga positiivne, sellepärast et mingit vägivalda me ei näinud. vastupidiselt varasematele valimistele ja äh, ka teised vaatlejad ütlesid seda, et vägivalda nad küll ei näinud, kuigi oli teisi probleeme. nii et sellegipoolest äh, tuleb välja tuua, et vägivalda ei olnud. ja siis valimiste päeval Nicaragua kodanikud said äh, vabalt valida, kuigi küsimus on nüüd tõesti selles, kas tingimused olid tõesti nii head, kuna tegelikult teatud valimisringkondades oli probleeme valimissedelitega ja ka äh, riiklike, siseriiklike valimisvaatlejate akrediteerimisega. nii et seal oli tõesti probleeme ja delegatsioonid äh, nägid neid ka, ma olin ise kohal kuni valimisjaoskondade äh, sulgemiseni ja saime ka kohe esimese raporti ning me rääkisime ka Euroopa Liidu delegatsiooniga koha peal. Nemad andsid meile veel ka lisainformatsiooni meie delegatsiooni viisi raporti koostamiseks, nagu seal öeldud, et ei olnud vägivalda, kuid need tulemused, mis avaldati kakskümmend neli tundi pärast valimisjaoskondade sulgemist olid esialgsed ja näitasid, et äh, vähemalt teatud juhtudel opositsioon ei olnud valimistulemustega äh, nõus ja vaidlustas need. ning meie delegatsioon pidi tunnistama, et me äh, e-, et et santinistide front, rinne võitis valimised, aga mis puudutab äh, koalitsiooni, siis sinna tulevad ka liberaalid, kellel oli oma presidendikandidaat ja nad said umbes kolmkümmend protsenti häältest, mida ka keegi ei osanud eelnevalt ennustada. Belt C sai ka mõned hääled. kuid valimisi pettusi ei toimunud selles mõttes nii, nagu tavaliselt me oleme sellega harjunud. ja nagu ma ütlesin, sandinistid ehk FSLN võitis siis äh, need valimised ja, ja Daniel Ortega siis samuti nende kandidaadina, kuid teiselt poolt äh, oleks nende valimiste tulemus võib-olla olnud selgem ja mitte nii suure küsimärgi all, kui oleks olnud äh, neid eelnevaid küsimusi läbipaistvusega, valimisvaatlejate kinnitamisega, valijate nimekirjadega ja nii edasi me nägime, et toimus äh, vastandusi esimesel paaril päeval kus me seda ka nägime, kus ja rahvas tuli tänavale ning äh, ühes kakluses said ka viis inimest surma seda eriti nendes äh, ja seda just nendes piirkondades, äh, kaklused toimusid just nendes piirkondades, kus ka varem oli näha väga suurt opositsioonilist vastuseisu. lõplike tulemustega oli ka väga palju segadust, sest need olid väga erinevad ja me ütlesime, et parlament jälgib nende valimiste tulemusi edasi, jälgib, kuidas äh, rahvusnõukogu uuesti kokku tuleb ja põhiseaduse muudatus tähendab nüüd seda, et president Ortega jääb ametisse, saab ametisse jääda, uuesti ametisse astuda ja seda kõike tuleb vaadata, kuidas, seda kõike tuleb vaadata ka selles mõttes, et millised on nüüd äh, enamuse äh, struktuurid, oli väga selge, et president Ortega sai selge häälte enamuse. nüüd parlamendi pädevus rahvusvaheliste lepingute osas, selles osas tuleb meil vaadata, kuidas need asjad edasi käivad ja meil tuleb otsus vastu võtta ka selle osas, et kuidas Nicaraguas demokraatiat konsolideerida ja kuidas seda riiki edasi toetada on selge, et tegemist on kohe kindlasti ühe vaesema riigiga maailmas selles piirkonnas. ja meil tuleb tunnistada, et programmid ja projektid äh, viisid nii kaugele, et äh, santinistlik äh, rinne on populaarne ja ta on suutnud majanduskasvu riigis õhutada. enamus elanikkonnast äh, hindab president Ortegat ja toetab teda suurel määral, kuigi tema tagasivalimine on äh, endaga kaasa toonud ka kahtlusi ja ka meie ju avaldasime kriitikat selles osas Äh, Nicaraguale antakse pea viissada miljardit eurot abi aastas ja tegelikult mitte keegi päris täpselt ei saa kontrollida, kuhu see abi läheb. sandinistlik rinne on välja töötanud projekte selleks, et Nicaragua tulevikku määrata, nii et me tõesti näeme, et ühelt poolt asjad liiguvad, teiselt poolt aga on puudu dialoogist, on puudu demokraatlikust äh, korraldusest, on probleeme parlamendiga, opositsiooniga, nii et tuleb vaadata, kuidas need asjad edasi liiguvad. nii et me pidime vaatama ka, kuidas meil oleks võimalik abi anda selleks, et äh, Nicaraguas tagada demokraatlikku stabiilsust, eriti öö, äh, parlamendis, me loodame, et Daniel Ortega ei kasuta nüüd oma enamust selleks, et kõiki neid demokraatlikke asju küsimuse alla saad, seada. suur tänu, proua Jalla Sander, see oli väga huvitav, nüüd proua Komes, palun. suur tänu, ka minul oli privileeg privileeg olla osa sellest delegatsioonist koos kolleegi Nees Ajala Senderiga ja ta tegi tõesti oma tööd hästi samamoodi nagu ka teised kolleegid. Äh, meil kõik toimus väga professionaalselt. minu jaoks oli see visiit väga õpetlik ja Ines selgitas ka seda, miks. valimiste pettusi ei toimunud, me ei saa nimetada neid asju valimiste pettusteks, kuid kohe kindlasti ei olnud tegemist vabade ja ausate valimistega, seda me ka ei saa väita vabad ja ausad valimised, seda <laughs> kohe kindlasti seal me ei näinud. ja oli probleeme, me nägime neid ning kolleeg Ayala ka selgitas, kuidas need asjad üldse nii kaugele jõud-, jõudsid. oli teatud tingimusi, teatud olukord põhiseadust muudeti võimalikult kiiresti selleks, et äh, mm, presidendile sillutada teed uueks ametiperioodiks ja see kõik oli tõesti väga groteskne olukord. ja opositsiooni esindajad ei olnud tegelikult opositsiooni esindajad, vaid nad olid lihtsalt äh, Äh, valitsuspartei nimetatud, nii et tõesti oli tõesti väga groteskse olukorraga ja ma arvan, et seda kõike võib kui manipulatsiooni näha ja valimiste eelõhtul oli ka näha väga palju ülinaljakaid olukordi. kardinal pidas iga poole tunni tagant äh, mess, missat äh, Eh, tema kui Ortega kaaslane iga poole tunni tagant siis mis seal muudkui käskis valida president Ortegat. tegemist on suurepärase riigiga, suurepärase rahvaga. on läbi teinud väga raskeid aegu, on kannatanud, on kannatanud oligarhia all ja tõesti väga vaimustav oli näha, kuidas kodanikuühiskond olukorrale reageeris. oli erinevaid organisatsioone, mis valimiste käigus ka sõna võtsid. organisatsioone, mis on väga tuntud, millel on väga hea maine mitte ainult Nicaraguas, vaid ka teistes Lõuna-Ameerika riikides. Need kodanikuühiskonna organisatsioonid ütlesid selgelt välja oma seisukoha ja me ei taha tõesti Nicaraguat äh, üksi jätta, otse vastupidi, Euroopa Liidul on programmid, millega Nicaraguat aidata ja toetada. see riik peab tõesti midagi tegema selleks, et need presidendi projektid ka ellu viia. härra Kaaler, palun. suur tänu suur tänu kõikidele kolleegidele, kes seal kohal käisid, suur tänu teie aruande eest ja ma tõesti arvan ka, et tegemist oli väga õpetava visiidiga. just see, mida Anna Koomes just viimati ütles, tahaksin ka toonitada, me peaksime hoolitsema selle riigi ja rahva eest ja mitte selle eest, et presidendil hästi läheks seda presidenti teame me juba varasemast ajast, kui meil oli vaja rääkida siin ida-lääne konfrontatsioonist ja kui kaheksakümnendatel aastatel tema esimest korda äh, valimised võitis, siis tema toona arvas, et nii, nüüd on revolutsioon võitnud ja sellepärast nüüd minu partei jääbki igaveseks võimule. siis me aga nägime, et nii need asjad ei käi ja siis äh, demokraatlikud jõud tulid uuesti areenile ja mul on jäänud mulje, et nüüd toimub see, mis Aafrikas tihti juhtub, et äh, kui põhiseadus enam ei luba uuesti kandideerida, siis tuleb kuidagi selle mani, põhiseaduse kallal nii palju ringi vusserdada, kuni ikkagi on võimalik uuesti kandideerida. nii et ma arvan, et kõikides riikides, kus me seda näeme enne valimisi, nende puhul me peaksime ütlema, et selliste riikidega meie enam äh, sellistesse riikidesse meie enam valimisvaatlejaid enam ei saada, sellepärast et on selge, et asjade, asjad, asju on petetud, ükskõik, kas siis hiljem midagi veel tehakse, mis mis võib-olla on võrdne suuremate pettustega, tundub, et Nicaraguasse nii polnud, aga kui kohe algusest peale põhimõttelised äh, asjad küsimuse, äh, küsimärgi alla seatakse, ehk et kandideerib keegi, kes tegelikult kandideerida ei tohiks, siis tuleb meile öelda, et miinimumstandardeid pole täidetud ja sellepärast ma arvan, et seda tuleks ka selgelt välja öelda nii et võib-olla tõesti on see ka võimalus äh, teatud inimestele selgeks teha, et teatud asjad siiski päris nii ei käi. suur tänu ma tahaksin tänada meie kolleegi, kolleege selle arvamuste vahetuse eest ja proua Aila Sandrit selle kõikehõlmava raporti eest. ja läheme nüüd päevakorrapunkti neliteist juurde. aruanne Kongo Demokraatlikusse Vabariigi kahekümne kuuendal, kolmekümnendal novembril seoses kahekümne kaheksandal novembril toimunud üldvalimistega lähetatud Euroopa Parlamendi valimiste vaatlemise delegatsiooni kohta. ma annaksin kõigepealt sõna Mariana Nedeltševale, kes oli Euroopa Liidu vaatlejate, vaatlejate delegatsiooni juht ja seejärel härra Perel, Perelo Rodriguez'ele. nii et kõigepealt proua Nedeltševa, palun, ja seejärel härra Perelo Rodriguez. Merci beaucoup, madame la présidente suur tänu, proua esinaine, kõigepealt ma sooviksin tänada härra Perellot eh, selle Euroopa Parlamendi delegatsiooni juhtimise eest seoses Kongo demokraatlikus vabariigis aset leidnud valimiste vaatlemisega. ma tahaksin lihtsalt meelde tuletada ka seda, Euroopa Liidu missioonis oli sada nelikümmend seitse vaatlejat üheteistkümnes provintsis ja tahaksin äh, meelde tuletada ka seda, et milline on meie metoodika, meie metoodika oli olla neutraalne ja sõltumatu ja tegemist on sellise pikaajalise lähenemisega alates üheksateistkümnendast oktoobrist olid meie vaatlejad kohapeal ja nad jälgisid seoses valimistega kõigepealt äh, korralduslikke pool, valimiskampaania ja valimiste asetleidmine. ma tahaksin täpsustada, et need konstateeringud või see, mis ütles meie delegatsioon valimiste kohta, tugineb ainult meie vaatlejate otseste, otsestel märkustel selle kohta, mis nad kohapeal nägid meie poolt nähtu piirdus äh, linnapiirkondadega, et me ei saanud äh, oma vaatlusmissiooni läbi viia maapiirkondadest ja seetõttu oli väga taht-, tähtis ka meiepoolne koostöö rahvusvaheliste ja kohalike vaatlusmeeskondadega ja see on just see külg, mille tähtsust Euroopa Parlament on Äh, rõhutanud, sellepärast et alati ei ole piisav meie poolt saadetud vaatlejate arv selleks, et nad saaksid oma tööd teha kõigis valimisringkondades. kuuskümmend kolm tuhat hääletus valimisjaoskonda oli ja see on täiesti loogiline, et me ei suutnud katta kõiki ja me pidime tegema tihed, tihedat koostööd rahvusvaheliste organisatsioonidega, rahvusvaheliste vaatlejatega. ja millised olid nüüd erinevused võrreldes valimistega, mis leidsid aset kahe tuhande kuuendal aastal, tege-, tegemist oli teiste valimistega, mille eesmärgiks on demokraatia tugevdamine Kongo Vabariigis ja erinevalt kahe tuhande kuuenda aasta vali-, valimistest olid nüüd eesotsas äh, Äh, kongolased ise, kahe tuhande kuuendal aastal olid need just rahvusvahelised organisatsioonid kes, kes kaheksakümne, üheksakümne protsendi ulatuses korraldasid ja finantseerisid seda, seekord oli see Kongo valimiskomisjon, kelle ülesandeks oli äh, nende valimiste korraldamine ja läbiviimine. ja äh, valimistele on oma mär-, jättis oma märgi ka tõsised põhiseaduslikud muudatused, et olid siis Äh, valimised ühes voorus ja ja kõigepealt ma tahaksin rääkida neljast valimiste etapist, kõigepealt mis puudutab korralduslikku külge. ma tuletaksin meelde, et tegemist on väga, väga ulatusliku välja, väljakutsuga nii finantsilises, materiaalses kui logistilises plaanis kuni viimase päevani ei suudetud opositsiooniga kokkuleppele jõuda selles osas, mis puudutab hääletajat või hääletusnimekirju ja miks ma tähelepanu sellele küsimusele juhin, on see, et oli kuulda äh, väga palju spekulatsioone, äh, kuulujutte seoses, et äh, arvud, mida toodi ära, oli väga erinevad, mis puudutab nüüd valimisjaoskondi ja nende kartograafiat, siis meie jaoks oli väga tähtis see, et oleks selge pilt nendest valimisjaoskondadest ja seda ka sellepärast, et poliitilised partei, parteid võiksid öö, öö, korraldada oma öö, öö, oma vaatlusmissioone. erinevates valimisjaoskondades me nägime seda, et tehti tõesti suuri jõupingutusi, aga samas siiski oli suuri puudusi läbipaistvuse ja kommunikatsiooni valdkonnas. ja sellest tulenes ka kriitika, kriitika, mis oli suunatud just äh, valimistega seon-, seotud kommunikatsiooni poolele. nii edasi, valimiskampaania Euroopa Liidu jaoks oli tegemist tasakaalus, tasu, tasakaalustamata valimiskampaaniaga vastavalt meie analüüsile kaheksakümmend protsenti meediakajastusest puudutas, puudutas praegust presidenti ja praegusel hetkel on äh,, ei tee oma tööd ka meedia, meedianõukogu, kellel lasub tegelikult järelevalve äh, kohustus äh,. meediakampaania ei ole piisavalt läbipaistvust poliitiliste parteide finantseerimises ja kõik see, kõige, kõik see on tekitanud äh, väga tugevad erinevused erinevate piirkondade vahel ja tahaksin ka maavanemate, maavanemate rollist rääkida, kes enamuses olid oma kandidatuuri üles seadnud. lõpetuseks tahaksin rääkida sellest väga positiivsest rollist, mis oli dialoogil poliitiliste parteide vahel, mis aitas kaasa sellele, et vähendada pingeid, kolm korda käis koos poliitiliste parteide foorum, olid jo-, loodud Manusko eestvedamisel ka sellised lepituskomiteed, mis aitasid kaasa öö, olukorra tasakaalustamisele tuleb tervitada ka kodanik, kodanikuühiskonna poolt tehtud kodanike valvsust. olukord on väga äh, kontrast, täis kontraste, oli selliseid valimisjaoskondi, mis olid väga hästi varustatud ja väga kõrgel tasemel, aga samas ei tohi unustada ka seda, et oli teisi valimisjaoskondi, kus olukord oli kaootiline ja kus äh, oli suuri puudusi korraldusliku poole pealt. tihti valijad ei leidnud oma nime valijate nimekirjadest ja sellega seoses me tahaksime juhtida tähelepanu sellele, et kahe tuhande kuuendal aastal äh, tehti Europol tegi omapoolsed ettepanekud just selles osas, mis puudutab valijate nimekirja. ja oli tõesti tõsiseid probleeme valijate nimekirjadega. valimiste päeval valimises sedeleid, sedelid ei jõudnud õigeaegselt kohale ja johtuvalt sellest öö, oli suur segadus just valimissedelitega edasi. mis puudutab naiste olukorda, siis et ma tuletaksin meelde, et presidendi kandi-, presidendivalimistel ei olnud ühtegi naiskandidaati ja naiste protsent öö, oli üldvalimistel oli äh, sama, mis kahe tuhande kuuendal aastal. Äh, tulemused, valimistulemused ja häälte lugemise protsess, meie vaatlejad said käia koha peal enamuses äh, häälte lugemise komisjonides, neid oli sada kuuskümmend üheksa. me täheldasime, et oli puudu läbipaistvusest ja see ei suurenda sugugi meie usaldust valimistulemuste, valimistulemustesse. mida ma siin silmas pean? on selliseid piirkondi, kus et ei olnud Äh, juurdepääsu äh, näiteks idaprovintsides poliitiliste parteide esindajatel äh, tulemuste lugemis, edasi valimisseaduse artikkel seitsekümmend ning selle sätete austamine ja järgimine. vastupidiselt valimisseadusele mõnes valimisringkonnas nõudi, et nõuti, Äh, ei avaldataks koheselt valimistulemusi, vaid saadetaks nad äh, keskusesse. selliseid äh, juhtumeid täheldati väga mitmetes valimisringkondades. edasi tulemuste avaldamine on Keskvalimiskomisjon, kuhu kõik tulemused kokku, kokku jõuavad, aga siiani ei ole mitte kellelgi olnud ühelgi vaatlejal juurdepääsu sellele keskusele edasi kõigi protokollide ava, avaldamine, äh, tulemuste aruannete skaneerimine, meie jaoks oleks see tagatiseks, et äh, selline avalikustamine praeguseks hetkeks on ainult sellised protokollid, mis on Keskvalimiskomisjoni poolt heaks kiidetud, mis on avaldatud ja väga palju neid valimistulemusi, mida ja meie leidsime neli tuhat kaheksasada seitsekümmend viis prot-, protokolli, mis ei ole avaldatud ja mis ei kajastu tulemustes praegusel hetkel ja see vastab ühe koma kuuele miljonile valijale. ja lõpetuseks viimane punkt, millega seoses meil küsimusi tekkis ja see puudutab ülemkohut ÜRO missioon väljendas oma muret seoses äh, sellega ja juhtis tähelepanu sellele, et ei olnud juurdepääsu ülemkohtu äh, otsustele. ja ma tuletaksin meelde, et millise organisatsiooniga või mis kohtuga on tegemist, on tegemist on kohtuga, kes peab lahendama vaidlused, mis tekivad seoses valimistega, härra Kamere taotlus näiteks äh, valimistulem-, tulemuste äh, annuleerimise osas ja ülemkohus Kongo rahva hulgas ei äh, tegite just äh, eriti suurt usaldust, usaldus, usaldust, mis peaks olema sellise äh, institutsiooni suhtes. tuletaksin teile meelde, et presidendivalimised on ainult üks osa nendest valimistest, lisaks sellele on veel seadusandliku kogu üldvalimiste tule, üldvalimised. et meie jaoks on tegemist, et ma juhtisin tähelepanu just sellele, kus oli puudujääke ja nende puudujääkide kõr-, kõrvaldamine võimaldaks meil tagada suurema, suurema läbipaistvuse ja, ja näitaks Kongo kodanikele ka, et nende tahet on tõesti arvesse suur tänu, proua Nedeltševa ja nüüd härra Pere Rodriguez, palun. Gracias, señora presidenta no castigaré a los resistentes de esta comisión. suur aitäh, lugupeetud proua esineja. ma ei taha karistada eh, komisjoni viimaseid siia jäänud liikmeid eh, pika sõnavõtuga, sellepärast et eelkõneleja eh, rääkis juba kõigest olulisest. sageli me alustame sellega, et me täname inimesi formaalsusest, aga mina tahaksin südamest tänada neid inimesi, kes selle delegatsiooni külaskäigus osalesid, tahaksin tänada ka sekretariaati äh, ja äh, proua äh, Nemetševat ja teisi delegatsiooni liikmeid me teeme selliseid missioone erinevatesse riikidesse ja see riik, millest me praegu räägime, oli eriti delikaatne juhtum. kõik tegid kõik selleks, et asjad läheks hästi. selle ma tahtsin välja öelda. ma arvan, et me oleme nõus, et võttes arvesse Äh, mis Euroopa Liidu äh, ja meie valimisvaatluse aruandes on ära toodud, ei olegi tegelikult suurt enam lisada. aga ma tahaksin äh, öelda seda, et valimiste korraldamine sellises riigis nagu Kongo Demokraatlik Vabariik, riik, mis on väga suur, peaaegu kontinendi suurune, et valimiste korraldamise näol on tegemist suure väljakutsega sellise riigi puhul Äh, ainult kakskümmend, kaks protsenti teedest on äh, asfalteeritud ja need teed ei näe välja nagu Euroopa teed äh, tegemist on suure väljakutsega, äh, äh, ühistranspordiga on suuri probleeme, põhimõtteliselt ühistransporti ei eksisteerigi, tegemist on väga suure ja vaese riigiga, aga õiglasem oleks tegelikult öelda seda, et tegemist on taaskord näitega paradoksist, mis esineb üle kogu maailma, on rikas riik mm, ja selle rikka riigil on vaene elanikkond. me ei tohiks seda unustada. sellel kõigel on omad põhjused, mida me peame meeles pidama, kui me valimises räägime. inimesed tahtsid hääletada, nad läksid valimisjaoskondadesse selleks, et seal hääletada Äh, need äh, inimesed, kes äh, juhtisid neid valimisjaoskondi, tahtsid oma tööd hästi teha, vaatamata probleemidele ja raskustele. aga ähm, üldiselt läks see protsess väga, üsna hästi, aga kus siis probleemid olid, proua Nedeltšev juba rääkis nendest probleemidest ka, mõned hääled läksid kaduma ja Ähm, tulemused, äh, kui need arvutisse trükitakse, äh, siis äh, kümme tuhat häält võivad ühelt kandidaadilt teisele liikuda vaid ühe nupu valit-, vajutuse tõttu ja see on siis see süsteem, mm, mis, selline süsteem on põhimõtteliselt võimalik. lisaks Äh, üks äh, naiskond-kandidaat äh, võttis oma kandidatuuri tagasi ja lisaks sellele oli seal veel teisi ebaregulaarsusi. kui võtta arvesse äh, kandidaatide arvu ja saadikute arvu äh,, näiteks Kinshasa puhul äh, me räägime sadadest kandidaatidest, kui mitte tuhandetest. nii et äh, põhimõtteliselt oli see äh, hääletussedel äh, nagu koopia Financial Timesist. Äh, inimene pidi leidma kõigepealt üles selle kandidaadi, kelle poolt ta tahtis hääletada ja siis selle lehed kokku voltima ja siis kasti panema ja loomulikult pärast seda hääletuse mm, käiku oli vaja kõik need sedelikud läbi vaadata, see oli kohutavalt suur väljakutse ja paljudes jaoskondades ei olnud isegi mitte elektrit ja lisaks on veel probleeme, kui me räägime äh, äh, kandidaatide mm, tulemustega leppimisest. Äh, valimisprotsess ise oli osaliselt problemaatiline ja nüüd on olukord, kus Kongo demokraatlikus vabariigis on armee, tangid ja lisaks äh, on äh, opositsiooni äh, esindajad, nende laagrid on püsti pandud ja mm, ja me peame tagama selle, et see kõik ei tooks kaasa uut konflikti, ma loodan, et seda ei juhtu ja rahvusvaheline kogukond peab seisukoha võtma selles küsimuses. mina leian, et me peame mõtlema äh, kaubandussuhetele selle riigiga, nendele ettevõtetele, kes on osalised nende ressursside kasutamises, mis sellel riigis on, seal on väga suur äh, korruptsiooniprobleem, äh, kokkumäng poliitilises süsteemis ja ettevõtetes, kes seal riigis tegutsevad äh, ma arvan, et me peame tagama selle, et me äh, Äh, võtame vastu oma sõltumatu seisukoha ja teeme omalt poolt kõik, mis me saame selleks, et tugevdada demokraatiat selles riigis. Äh, ja kui teil on küsimusi, siis palun esitage need. suur tänu, sõna on proua Koomesel. jah, ma tahaksin tänada kolleeg härra Perejot ja proua Nedeltševat äh, tehtud töö eest ma mõistan neid äh, dilemmasid, äh, millega te silmitsi olete, sest et aastal kaks tuhat seitse äh, olin mina valimisvaatlejana Euroopa delegatsiooniga seal ja ma mäletan mõningaid juhtumeid, mida me seal tunnistasime ja need on sarnased nendele, mida teie siin kirjeldasite. me püüame interpreteerida mm, sündmusi võimalikult positiivselt Äh, kui äh, me äh, läksime nendesse keskustesse, siis me nägime seal täielikku segadust, inimesed käisid valimiskeskustes ringi avatud hääletuskastidega ja nii edasi, tegemist oli dramaatiliste piltidega, mis meil avanesid hääletus äh, äh, hääletuspunktides püüti lugeda hääli, äh, kus inimesed ei olnud päevad läbi saanud süüa ja nii edasi. me püüdsime seda kõike vaadata võimalikult positiivses valguses, tol ajal, kui mina seal käisin, oli tegemist nende esimeste valimistega ja neil oli tõelisi probleeme, aga igal juhul ma mõistan ka teie mureküsimusi, ma mõistan äh, Teie küsimust, äh, et kas tegemist on kogemuse puudusega ja koolituse puudusega või institutsioonilise nõrkusega või kas eh, siin eh, on ka manipulatsiooniga tegu, nähtamatu käega, mis eh, asja juhib? me oleme sellest kõigest palju kuulnud, aga kui võtta arvesse kõiki, kõike seda investeeringut, mida Euroopa Liit sellesse riiki on teinud, siis minu arvates ei ole me sellest suurt midagi vastu saanud. loodame, et Eh, nad eh, võtavad eh, omaks mõned meie väärtused ja ma loodan, et me ei toeta midagi sellist, mida tegelikult toetada ei ole võimalik. suur tänu, proua Kiil Nilsson. suur tänu, ma tahaksin esitada mõned küsimused. kõigepealt on mul tekkinud küsimus muidugi seoses Euroopa Liidu seisukohaga kahe tuhande üheteistkümnenda aasta jaanuaris me saime teada, et Kongos muudeti põhiseadust ja mul on äh, tekkinud nüüd äh, küsimus, et, et äh, johtuvalt millest otsustati panustada sel moel nendesse Kongo valimistes ja, ja millest tulenes see põhiseaduse muudatus? kõigepealt see Kongo vabariigis, ma eelistan öelda Kongo vabariik, ma ei suuda just eriti lihtsalt välja öelda seda Kongo demokraatlik vabariik, ja mm, öö, äh, see kaugele on jõutud selle seaduse ettepanekuga, mis puudutas öö, äh, äh, homoseksuaalsuse karistamist, kuidas sellega lood on? et me teame kõike, millest tulenevad probleemid maavarade kuritarvitamisest, vast kasutamisest, on välja tuldud äh, väga mitmete algatustega seoses sellega, et muuta vastutustundlikumaks äh, lääne ettevõtteid, kes tegutsevad selles piirkonnas. viieteistkümnendal detsembril kaks tuhat kümme me tervitasime ameeriklaste vastavat seo-, seadust ja mis puudutas Euroopasse imporditavate loodusvarade jälgitavust ja ma tahaksin teada, kui kaugele me oleme selles osas Euroopa Liidus jõudnud. ja teine ettepanek puudutas konfliktipiirkonnast impordit teatud loodusvarasid. et me teame, et on Kongo firmasid, kes tegutsevad Belgias, Prantsusmaal ja mujal ja me teame ka seda, et nad toetavad poliitiliselt ja finantsilisest, mitte just kõige rahumeelsemaid öö, öö, öö näiteks Ida-Kongos tegutsevaid grupeeringuid. Äh, rahvusvahelised vabaühendused, kes töötavad selles piirkonnas, on mitmeid kordi lääne valitsusi üles kutsunud, eriti just Belgia ja Prantsusmaa valitsusi, äh, täitma neil lahus, lasuvaid kohustusi seoses äh, vastutusega selles osas ja ma tahaksin teada, et millised on konkreetsed tegevused, mis nendes valdkondades on ette võetud ja ellu viidud, aitäh! Euh, lõpetuseks annan sõna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 ja suur tänu, proua esimees. ka mina tahan oma austust äh, avaldada Marianne Deltševale kui meie peavaatlejale, sest ta tegi seal väga rasket tööd väga rasketes tingimustes. meil tuleb äh, siin öelda ka selgelt välja, et Euroopa Liit ei äh, rahastanud neid valimisi, Kongo üritas neid oma vahenditest teha ja me kuulsime, et valimiste ettevalmistamine võttis üle ühe miljardi dollari ja alles märtsis või aprillikuus võeti vastu otsus, et veel sellel aastal korraldatakse valimised, mis siis otse loomulikult äh, ka oli tegelikult äh, praeguse ja nüüd siis ka järgmise presidendi puhul äh, meelega nii tehtud, selleks et ajalist survet veelgi suuremaks muuta mul on jäänud mulje, et valimisvaatlusmissioonid on tavaliselt väga vastuolulised. mina ei olnud Kinshasas, vaid Pakongos, mis on äh, läänepoolne provints kuni Matadini sadamalinnani ja mulle jäi mulje, et inimestel endil olid väga kõrged ootused valimiste osas. ja ja inimesed tõesti väga kannatlikult ootasid, et nad saaksid oma hääle ära anda. tihti olid nad aga pettunud, sellepärast et äh, nad jõudsid küll valimisjaoskonda ja saba ära oodata, aga nende nime ei olnud nimekirjas. õhustik oli rahulik. Bakongo provintsis inimesed äh, ütlesid ka täiesti avalikult välja, et nad olid president Kabila vastu ja nende Äh, favoriidiks oli Tšenissenkedi. valimisjaoskondades oli meil võimalik näha, et vähemalt Mataris, äh, Pakongo protse-, provintsis äh, kohalikud valitse-, valimiste korraldajad üritasid valimisi ka võimalikult libedalt korraldada. teiselt poolt hakkas mulle ka silma, et äh, kui ma näiteks vaatan valimisi Saksamaal ja ma ise olen ka kunagi kohalike omavalitsuste valimisi korraldanud, siis enne valimisi ja valimiste päeval ikkagi ollakse natukene närvilised, et kas ikka kõik toimib, äh, kas kõik on korras. ja me olime kaks päeva enne valimisi äh, keskvalimiskomisjonis ja äh, Nad olid seal kuskil poolenisti valmis majas ja seal oli sihuke rahu nagu surnuaial. mitte mingit äh, närvitsemist, äh, pooled kontoritest olid tühjad. nii et see hakkas mulle küll silma, et äh, tundub, et keskvalimiskomisjon näeb seda asja küll üpris rahulikult see vägivallast, tülist ja sõjast muserdatud riik ei leia ikka veel rahu, sest ta on lihtsalt ka liiga suur selleks, et teda nüüd siis niimoodi ühest kohast valitseda. põhiseaduses on ka muide kirjas, et ei tohi föderatiivset riiki moodustada. Kabila presidendina nüüd Äh, üritab seda põhiseadussätet ka nii hoida ja üritab riiki keskselt valitseda. palju hõimukonflikte on ka veel kõigele sellele lisaks. tihti tuleneb vägivald ka väljaspoolt riigipiire, ehk et siis relvastatud üksused tungivad riiki ja eriti just äh, kirdes, kirde osas ja ida osas ka politsei terroriseerib rahvast. diplomaatilise korpuse esindajad, Euroopa Liidu ja liikmesriikide omad tegelikult ei looda, et ähm, midagi nendes oludes ka nüüd siin kiiresti muutuks, mis on muidugi kahetsusväärne. samal ajal arvan ma ka aga, et äh, meie ülesanne, Euroopa Liidu ja liikmesriikide ülesanne peaks olema äh, sellele riigile, mis on sama suur kui pool Euroopat, äh, rohkem tähelepanu pöörata. samal ajal, kui Kongos toimusid valimised ka Egiptuses, meedia kajastas neid väga palju ja samal ajal Kongo valimised ei saanud peaaegu üldse avalikkuse tähelepanu. kõik need probleemid, mis Kongos on, nende probleemide põhjused, juured on tihti ka koloniaalses minevikus. nii et me tõesti peaksime vaatama sealseid arenguid äh, ja kui vaja, tuleks ulatada abikäsi, sellepärast et äh, tõesti need probleemid, mida siin kirjeldati, on tõsised, need algavad juba poliitilisest struktuurist, riigi killustatuses, olematu taristu on üheks põhjuseks ja samal ajal tuleb meie tähelepanu pöörata ka äh, Kongo demokraatliku äh, vabariigi äh, aitamisele selleks, et nad jõuaksid eesmärgile. suur tänu ja härra Kaaler, palun! jah, suur tänu! ka mina tahaksin Maria Nedeltševat ja kolleegi Perreiot ja kogu parlamendi meeskonda südamlikult tänada tehtud töö eest. Maria Nedeltševa, ta, tahan eriti tänada selle eest, et ta oma raportite ja arvamuste puhul kasutab alati meie standardeid ja ta ei lasknud eh, ennast ära kohutada või ennast veenda selles, et see, mida ta seal nägi, et seda pole vaja välja öelda või et seda tuleks ilustada. ma arvan, et see on üks suisa skandaal, mis tuleks siin välja tuua. nimelt, et selliseid üritusi tehti proua Nedeltševat ümber veenda ja Kongo on riik, mille puhul me peaksime ütlema, oleksime võib-olla pidanud enne ütlema, et vastavalt sellele informatsioonile, mis me oleme eelnevalt saanud, me ei lähe sinna valimisi vaatlema, sellepärast et oli ilmselgelt oodata, et miinimumstandarditest kinni ei peeta. ja jällegi on tegemist olukorraga, mida me oleme näinud ka varem, nimelt parlamendis siin ja vastavates töörühmades ning komisjonis. nimelt öeldi, et me ei lähe aga liikmesriigid avaldasid siis survet, teatud üksikud liikmesriigid avaldasid survet, et siiski valimisvaatluste missioon toimuks. ja need on needsamad liikmesriigid, mis nüüd teevad kogu seda asja ilusamaks ja paremaks ja seega ähm, äh, näitavad äh, täiesti valest, valet pilti seal toimunud sündmustest ja ma arvan, et selliste asjadega meie siin parlamendis ei tohiks äh, leppida. ma toetan Maria Nedeltševat sajaprotsendiliselt, äh, toetan seda väga selget aruannet äh, ja see kommünikee, mille ta viimati avaldas, on ka väga hea ning ma usun, et me tegelikult peaksime Euroopa Liidult kätt Cathy Ashtonit meie välisteenistuselt ootama, et hiljemalt nüüd, pärast seda, kui ülemkohus nii-öelda kuulutas need valimised äh, õiguspäraselt toimunuks, äh, ütlema, et nii need asjad ikkagi ei käi. Euroopa Liit on praegu vakatanud äh, ja sellise asjaga me ei saa leppida, ma kavatsen kirjutada Cathy Ashtonile, et ta tegeleks selle asjaga ja nimetaks asju õigete nimedega, nii nagu nad sealt toimusid. ma ei tea, kas tegemist on võltsinguga, aga mul on siin äh, seeni kodulehelt välja äh, prinditud leht, kus räägitakse Katanga provintsist. seal on kakssada üheksakümmend tuhat valijat ja üheksakümmend üheksa protsenti nendest käisid valimas, tundub, ja sada protsenti valisid Kabilat. nii et no kuulge, see on tõesti häbiväärne. kui see pole nüüd võltsing, ma loodan, et see tõesti on võltsing, sest no see tõesti ei saa tõsi olla. aga see, mida siin meiega tehakse või mida meile siin ette söödetakse Kongo valitsuse poolt, on tõesti ikka väga põnev. nii et äh, Euroopa Liit ei tohiks sellega leppida, meil ei ole mitte mingit põhjust äh, nendele inimestele järele joosta, selles mõttes, et me oleme nõus sellega, mida nad meile siin kõik kokku luuletavad äh, ja ka majanduslikes huvides me tõesti ei tohiks sellega leppida ja ma loodan ja olen veendunud, et see metodoloogia, mida meil valimiste vaatlemisel tuleks kasutada, seda tuleks ka Maria Nedeltševa lõplikusse aruandesse kirja panna ja reaalsus, nii nagu ta praegusel hetkel on, peaks ka aruandes kajastuma. ning ma ootan siis nõukogult ja liikmesriikidelt, et nad ka piisavalt julged oleksid ja vastavad järeldused sellest teeksid. mitte nii, nagu kahe tuhande kuuendal aastal ütleksid, et jätkame nii nagu vanasti, selle sõnagagi otsesemas mõttes, aitäh! suur tänu, Maria, kas sa soovid veel sõna võtta? ei, jah, palun kiirelt, äh, kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes väljendasid omapoolset toetust ja julgustasid mind ja ma lägin läbi nende sõnavõttude, et tõesti, milline on see roll, mida äh, Euroopa Parlament võib etendada. me oleme selliseks tribüüniks, mis peab olema esirinnas alati ja me peame jätkuvalt äh, kajastama seda, mida selle, nende riikide kodanikud ja inimesed arvavad ja mõtlevad. Eh, tahaksin vastata mõni, mõningatele küsimustele, mis esitati seoses põhiseaduse muudatusega. tahaksin meelde tuletada, et eh, põhiseadusesse viiakse läbi, eh, sisse muudatused läbi seadusandliku kogu ja milline on meie legitiimsus sekkuda sellesse meie oleme esimesed, kes ütlevad, et on institutsioonid, mis demokraatlikul teel valitakse ja seejärel tuleb austada nende otsuste äh, sõltumatust. otsus saata Euroopa Liidu missioon koha peale kõik see johtub rahvusvahelistest normidest, aga ma võin selle küsimuse esitada teistpidi. kuidas oleks tõlgendatud seda, kui ei oleks saadetud Euroopa Liidu missiooni koha peale ja nii, nagu minu kolleeg Seller ütles, kahe, võrreldes kahe tuhande kuuenda aastaga on suuri muudatusi aset leidnud, kahe tuhande kuuendal aastal olid need eh, rahvusvahelised organisatsioonid, kelle eh,, kes olid põhiliselt selle taga, aga seekord olid kohalikud eh, need, kes korraldasid need valimised. et kuidas oleks nähtud või milline oleks olnud suhtumine, kui me ei oleks saatnud seda missiooni. selle missiooni eesmärgiks oli neutraalne ja sõltumatu analüüs läbi viia olukorrast ja sellest, mis aset leidis ja koostada omapoolsed soovitused ja anda hinnang sellele, kuidas neid soovitusi eh, ellu rakendatakse valimisvaatlusmissioonide äh, soovitused ei tohi jääda lihtsalt sõnadeks. ma tuletaksin meelde, et äh, kahe tuhande kuuendal aastal koostatud soovitustest ainult kaks leidsid ellurakendamist. jah, muidugi tõsi see on, et meie peame omalt poolt mõtlema selle peale, et me koostaksime tõesti pragmaatilised soovitused ja et meie ambitsiooniks ei pea olema selliste soovituste koostamine, mis toimiksid äh, vanades demokraatiates, vaid me peame koostama või välja tulema selliste soovitustega, mida on võimalik ka ellu rakendada. nüüd, mis puudutab homoseksuaalsust, kari, karistamist puudutavat seadust, ma vabandan, ma ei ole kursis sellega, mis puudutab olukorda Ida-Kongus, ma käisin Lõuna- ja Põhja-Kivus äh, et vaatamaks, millised on muudatused, mis on aset leidnud ka turvalisuse, julgeoleku seisukohast, need muudatused on positiivsed olnud ja seda ka tänu äh, jõupingutustele, mis Euroopa Liit on teinud. Nendel missioonidel, mis on koha peale saadetud, on oma mõju, äh, sellepärast et ühelt poolt nad aitavad kaasa sellele, et võidelda äh, nende Äh, rühmituste äh, vastu, mis külvavad äh, hirmu ja terrorit, aga lisaks sellele, et nüüd on olemas politseijõud, mis on varustatud, koolitatud ja nende põhimõtteks on mitte kasutada relvi tsiviilelanikkonna vastu, nii et valimiste päeval me nägime, et kuidas nad suutsid tõesti eeskujulikult käituda ja elanikkond äh, peab ka nägema korrakaitsejõududes mitte ähvardust või ohtu oma julgeolekule, vaid kedagi, kes tagab nende julgeoleku. et ma ei hakkaks siinkohal rääkima loodusvarade jälgitavusest, mille ja et lõpuks eh, oktoobrikuus jõuti vii-, kompromissile, mida viimaste aastate jooksul on tõesti öö, eh, vägagi oodatud, aga me peame muidugi jätkama sellel teel ja vaatama, et kuidas läheb edasi Gimbaree protsess, sellepärast et Euroopa Liidul on ka oma roll etendada selles osas. veel kord tahaksin tänada delegatsiooni juhti, härra Perelo Rodriguez ja kõiki kolleege, kes osalesid vaatlejatena ja tahaksin kasutada võimalust Äh, väljendada jätkuvalt toetust äh, vaat-, äh, valimiste vaatlusmissioonidele ja nende korraldamisele, sellepärast et Euroopa Parlamendi sellised delegatsioonid ja nende töö võimaldavad äh, tugevdada või anda tugevamat poliitilist kõlapinda nendele missioonidele. et tihti missioonid on väga tehnilist laadi, ekspertide missioonid, aga Euroopa Parlamendi valimismissioonid täiendavad seda, sellepärast et meie käsutuses on täiendavad vahendid ja selleks, et anda suurem kaalukus Euroopa Liidu poliitikale üldiselt. härra Rodriguez, üks paar sõna lõpetuseks. suur aitäh, ma teen väga lühidalt. Äh, proua Nedeltševa ütles, et äh, on teatud aspekte, äh, mis ei kuulunud valimisvaatlusmissiooni rolli alla, jah, see on tõsi, aga nagu siin eelkõneleja ka ütles, siis sellel kõigil on oma ajalooline taust. ja seda arvesse võttes peab Euroopa Liit arvestama, et asjad, mõned asjad on nii, nagu nad on. siin ei ole eh, asi ainult selles, et Euroopa Liidu ettevõtted lähevad sinna või Kanada ettevõtted lähevad sinna. väga keeruline on Euroopa Liidul ühtset lähenemist äh, Äh, ajada või tahta ja saavutada, kui äh, see kõik ei peegeldu teiste riikide seisukohtades. Äh, loomulikult me peame omalt poolt mm, tegema pingutuse, kui me sellest kõigest räägime, aga meil on ka laiem kontekst, mida arvesse võtta mis puudutab Kinshasas võidu saanud inimest, siis ma ei tea, kas ta oleks pidanud võitma või mitte, see ei ole minu öelda. häälte lugemine mine, eh, lõppes väga rasketes eh, oludes ja, eh, ja ma arvan, et see arv üheksakümmend protsenti toetust Gabrielale on tegelikult liialdus. ma tänaksin teid kõiki teie ettekannete eest ja sellega oleme me lõpetanud oma päevakorrapunkti neliteist, viis, viieteistkümnes muud küsimused, muid küsimusi ei ole, järgmine koosolek leiab aset kaheteistkümnendal jaanuaril kella üheksast poole üheni siinsamas ja soovin kõigile häid pühi, aitäh!